Good morning, everybody! tere hommikust, kallid kolleegid! alustagem oma äh, töörühmaga äh, ja härra esimees ütleb, et ta läheb üle oma emakeelele, rootsi keelele, nii et äh, kõik, kes rootsi keelt ei mõista, pange palun klapid pähe. Eh, ni är hjärtligt välkomna allihopa till den här seminariet veel kord äh, tere tulemast äh, siis meie seminarile. seminar puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja see on äh, lahutamatu osa parlamentaarsest tööst. nimelt meie komisjon peab mitmeaastase finantsraamistiku kohta oma arvamuse koostama ja meie poolt külla kutsutud ekspertide ettekanded ja mis on ka kokku võetud äh, siin kaustas, äh, annavad meile taustinformatsiooni ja lisateadmisi selle kohta, kuidas äh, ka võrdõiguslikkuse küsimused ähm, eelarve aruteludesse tuua. sest üsna tihti jääb see tahk kahe silma vahele majanduses keskendutakse lihtsalt arvudele, näitajatele, kalkulatsioonidele ja, ja võib-olla ununeb ära, et äh, nende arvude taga äh, on ka inimesed. ma tahaksin ähm, tervitada kõiki äh, siin ähm, osalejaid fondatsiooni Giacomo Brodolinist, peaasjalikult ootame teie seisukohti ning tahaksin äh, nende direktorit tervitada, ootame põnevusega, mis äh, teil on meile öelda, nii et äh, jagatud on see nii, et äh, kõigepealt saab sõna proua Suber, kes on meie komisjoni ekspert antud teemal. ta annab meile lühikese ülevaate, millele järgneb kuus äh, Äh, ülevaadet äh, haridusest, äh, keskkonnast, põhiõiguste kohta, välissuhete kohta mm, ja majandusliku sõltumatuse kohta. ja pärast igat esitlust on teil siis võimalus omalt poolt küsimusi esitada meie ekspertidele. Need sissejuhatavad ähm, sõnavõtud ei ole väga pikad, nii et äh, äh, kõigil jääb piisavalt aega küsimusteks ja annaksin kõigepealt siis sõna proua Subale, meie raportöörile. Bom dia a todos. Um, eu vou falar em português. Uh... tere päevast kõikidele, räägin portugali keeles. ma tahaksin tervitada teid kõiki tänasel koosolekul, parlamendi liikmeid, assistente, eh, kõnelejaid ja ma tahaksin öelda, et ma olen selle arvamuse raportöör. tegemist on arvamusega, mille ma sain eh, oma kolleegilt eh, Figueiredolt, kes lahkus meie komisjonist. seega tahaksin ma teile edasi anda selle töödokumendi peamised ideed. tegemist on äh, algse dokumendiga, mida meie komisjon peab äh, järgnevalt vastu võtma. mis puudutab arvamuse koostamist, äh, tänane workshop on äärmiselt suure tähtsusega selleks, et teada saada, milline on ekspertide arvamus. see võimaldab meil oma dokumenti rikastada, eh, anda suurema panuse mm, mitmeaastase finantsraamistiku eh, mm, koostamisse Äh, ma arvan, et praegusel kriisi äh, hetkel on väga tähtis, et Euroopa Liit panustaks soolisse võrdõiguslikkusesse, äh, sotsiaalsesse dimensiooni. majanduskasv ei saa olla võimalik ja demokraatia ei saa olla võimalik, kui me ei panusta soolisse võrdõiguslikkusesse. artikkel kolmsada kaksteist Euroopa Liidu põhiseaduses ütleb, et äh, nõukogu peab ühehäälselt äh, vastu võtma mm, eelarve äh, mitmeaastase fin-, finantsraamistiku ning selles eelarves määratakse kinda, kindlaks kulukohustuste piirmäärad ning kehtestatakse ka muud sätted, eh, mida on vaja iga-aastase eelarvemenetluse sujuvaks eh, toimimiseks, kuid sama lepingu artikkel kaheksa ütleb, et eh, Euroopa Liidu eesmärgiks on ka edendada meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust. kui me seda kõike silmas peame siis ma tahaksin öelda, millised on meie üldised eh, soovid ja ideed. tegemist on siiamaani töödokumendiga, mis ei ole veel lõplik. on selge, et komisjon räägib suuremast paindlikkusest. Eh, räägitakse mitmeaastase finantsraamistiku suuremast eh, paindlikkusest kuid äh, puuduvad konkreetsed äh, rahastamisvahendid, mis toetaksid suuremat äh, soolist võrdõiguslikkust. see tuleks mitmeaastasesse finantsraamistikku kindlasti sisse tuua. üks peamistest ideedest on see, et vaatamata horisontaalsele tasandile, peame me ette nägema ka spetsiifilisi vahendeid konkreetsetele projektidele. me peame kindlasti paika panema konkreetsed eesmärgid ja kindlaks määrama, kuidas ja millistele programmidele eelarvevahendid määrata. rääkides Tafne programmist ja Progressi äh, pro-, projektist. tuleb esitada kindlad konkreetsed eh, suunad selleks, et eh, vältida mm, vahendite vähendamist. mit-, käesolev aktuaalne mitmeaastane finantsraamistik ei peegelda piisavalt eh, soolise võrdõiguslikkuse eh, vajadusi. me peame eh, kindlasti suurendama panust sellesse. me tahaksime sisse tuua mitmeaastasesse finantsraamistikku sooküsimusi arvesse võtva eelarvemenetluse ning me tahame luua konkreetse rahastamisprogrammi soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste jaoks Euroopa Liidu sisepoliitikas ning tuleb sõnastada sooline võrdõiguslikkus konkreetse eesmärgina mitmete fondide ja programmide erimäär-, määrustes. tuleb ka leida eriotstarbeline toetus mitmetes rahastamisprogrammis ja samuti Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi jaoks. me leiame, et nõukogu otsus, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, peaks sisaldama konkreetseid äh, juhiseid komisjonile, äh, mida eelarvemenetluses arvesse võtta äh, tuleb rakendada äh, eelarvet äh, suuküsimuse põhiselt. Euroopa Liit äh, väidab, et sooline võrdõiguslikkus on väga oluline küsimus, millele tähelepanu pööratakse. konkreetsete rahastamisprogrammide osas ja vabaühenduste osas äh, käesoleval hetkel on väga palju ähm, muudatusi toimumas, mis puutud, puudutavad just naisi, naiste organisatsioone, vabaühendusi ja ametiühinguid, kes ähm, tegelevad äh, selle teemaga. seega tuleb tagada konkreetsed rahastamise vahendid, nad võivad ka olla väiksemad või äh, täpsemalt öeldes rahastamisvahendid nii suuremate kui väikeste summadena, mida saaks eraldada nendele erinevatele organisatsioonidele, ka väikestele organisatsioonidele. tsiviilühendused ja vabaühendused eh, peavad eh, saama rahastuse mitte ainult eh, konkreetsete projektide jaoks, vaid ka nende organisatsioonide toimimise äh, tarbeks, et nad saaksid äh, arendada oma igapäevast äh, tööd ja tegevust. seega, et oma sõnavõtt kokku võtta, tahaksin öelda, et meil on veel teatud muresid sest me räägime väga palju äh, ratsionaliseerimisest ja paindlikkusest. loomulikult me oleme kõik äh, lihtsustamise poolt ning paindlikkuse poolt. kuid äh, me ei saa lubada, et mõned eesmärgid, mis me oleme püstitanud, lihtsalt hajuvad selles olukorras meil on veidi eh, probleeme selle paindlikkuse sõnaga. me peaksime spetsiifilised eesmärgid seadma, eriti seoses soolise võõrdõiguslikkusega. ning me peame kindlaks määrama, milline on miinimum, eh, eh, finantseerimise miinimum, mis võimaldaks meil äh, sellega tegeleda. rääkides veel kord Tafne äh, programmist, Tafne äh, vajab konkreetset rahastamist, tegemist on programmiga, mis võitleb naiste mm, vastase vägivalla vastu võitlemisega. Euroopa Sotsiaalfond peab samuti seadma konkreetseid sooküsimuste eesmärke rahastamisvahendeid, mis tegelevad soolise võrdõiguslikkusega erinevate Euroopa Liidu programmide raames, tuleks suurendada. terviseprogramm, kõik Euroopa Liidu programmid, näiteks äh, Life Horizon, varjupaiga rändefond äh, ja veel mõned. mulle tundub, et komisjon ei ole Mm, päris nõus ehm, meie töödokumendis seatud sihtidega, sest äh, komisjon leiab, et sooline võrdõiguslikkus on kaitstud üldisemas plaanis kogu äh, finantsraamistiku äh, baasil, kuid meie oleme kindlad, et selleks, et kaitsta soolist võrdõiguslikkust, ei piisa ainult konkreetsete eesmärkide kaitsmisest, vaid me peame tagama ka konkreetsete programmide elluviimise. Kosi-, vabandust, nii me oleme kindlad, et meie eesmärgid ei haju, kuid ma olen kindel, et pärast meie tänast workshopi ja pärast meie ekspertide sõnavõtte saame me oma töödokumenti tugevalt rikastada, aitäh! Okay. suur tänu, proua Zuber! ja läheme kohe edasi ja järgmine päev, järgmisena annaksin sõna proua Francesca Petiole, kes teeb meile sissejuhatuse nendesse meetodisse, mida kasutatakse soopõhisel eelarvestamisel. proua Petio, palun! Okay. Hello everybody! tere hommikust kõigile! minu ülesanne on täna hommikul ähm, iseenesest kahene, ma peaksin lühidalt teile tutvustama seda metodoloogiat, ähm, mida kasutatakse Äh, ja millele põhinevad need äh, ülevaated, äh, mis järgnevad minu ettekandele, räägib siis soopõhise eelarvestamise pea tahkudest ja kuidas seda saaks sobitada Euroopa Liidu üldeelarvega. soopõhine eelarvestamine on väga jõuline vahend kuid äh, tulemuse kvaliteet ja seda ma tahaksin kohe alguses rõhutada, sõltub mitte ainult analüüsi kvaliteedist, vaid ka info kvaliteedist. peamine sõnum on see, et väga oluline on jah, et see äh, protsess on käivitatud, aga väga oluline on ka mõista seda, kui kaugele me oleme üldse võimelised jõudma äh, selliste info, selliste infokoguste ja raha äh, abil, mis meile on eraldatud. üldiselt on soopõhine eelarvestamine äh, lihtsalt äh, soolise süvalaiendamise rahastamine ja, ja selles mõttes on ta tõesti väga jõuline. kui sellele üldiselt mõelda, siis äh, põhimõtteliselt on selle aluseks kolm faasi. esimeses faasis pannakse paika siis äh, eesmärgid, mida peetakse vajalikeks, teises faasis määratletakse ära see, et kuidas neid eesmärke tegelikult üritatakse saavutada, vaadates siis konkreetselt seda, kui palju eelarvekulutustest on nende eesmärkide elluviimiseks eraldatud, ja siis ilmselt äh, annate te mingisuguse hinnangu sellele ja üritate siis ära kasutada teise faasi analüüsi selleks, et kuidagi suunata muudatusi eelarvesse. see on selline väga suur üldine mõte ja aga tegelikult me keskendume praegu oma ettekannetes ähm, natukene mõõdukamatele äh, eesmärkidele, sest meil ei ole piisavalt infot olnud, et selliseid suuri ähm, mastaape haarata. aga üritasime anda endast parima. me teame, et Euroopa Parlament läbi teie komisjoni, äh, naisõiguste komisjoni äh, on taganud selle, et võrdõiguslikkuse põhimõtted on äh, võetud sisse mitmeaastasesse finantsraamistikku ja sealhulgas siis puudutab see selle raamistiku alt rahastatavate programmide äh, Eh, sisu ja sellepärast me olemegi täna kokku tulnud, et kuidas seda mõju veelgi suurendada. nüüd need eh, viis eh, edasist ettekannet, milliseid metodoloogilisi mõtteid siin on kasutatud, arvestades seda, et meil oli väga vähe infot tegelikult kõigepealt esimene samm, mis me tegime, vastab sellele esimesele sammule, millest ma rääkisin üldiselt soopõhise eelarvestamise puhul, me üritasime siis äh, välja tuua konkreetsed eh, eesmärgid, eh, nii kaudsed kui ka otsesed eh, kaudsed eesmärgid eelarvedokumentides. üritasime välja selgitada ka, et kui palju siis eelarvetes konkreetselt on eraldatud ja siis tahtsime anda hinnangu, et kas see poliitika, mis on kavandatud, suudab üldse Äh, praegu täita võrdõiguslikkusega seonduvaid äh, eesmärke, see on siis olnud meie eesmärk. aga vaatame siis, äh, mida me tegelikult saavutasime. üks asi, mida ma olen algusest peale selgitanud ja mida tuleb mõista, on see, et kui me läheme numbrite tasandile, siis seal on üks rida, siis on rigad, ridade kaupa konkreetsed summad välja toodud ja e, tulles e, juba selle minu ettekande juurde, mis puudutab e, majanduslikku sõltumatust, siis me teame, kui palju on sotsiaalfondist eraldatud ja tõukefondist, me teame, kui palju on eraldatud teistest, mis puudutavad siis majandusliku sõltumatuse saavutamist ja nii edasi, seda siis Äh, soovaatevinklist, aga tegelikult ei ole meil mitte mingisugust äh, detailset ülevaadet praegu, meil on lihtsalt sellised üldised eelarveread ja tegelikult me ei tea, kuidas seda, seda summat kasutatakse konkreetselt ja see võiks olla siis tulevikus meie eesmärgiks see välja selgitada. rõhutaksin ka veel seda, et äh, et komisjon võiks siin asju kohe hakata muutma. nimelt on küll hinnanguid, kui nad on väga äh, äh, üksikud äh, selle kohta, et kuidas äh, neid vahendeid üldse on kasutatud ja mis mõju see on avaldanud ja seega mõjuanalüüs, mis on ju väga-väga oluline, jääb taha selle, jääb kinni selle taha, et äh, kulud, äh, kulutuste vastutus lasub liikmesriikidel ja sellepärast on väga raske koguda liikmesriikidest kokku informatsiooni kulutatud vahendite tegeliku mõju kohta. see tähendab seda, et info on äh, hajali ja väga raske on äh, mõista konkreetselt, mida üks konkreetne summa ja selle eraldamine isegi kui ma tean täpselt sendi pealt, kui palju see raha, kui suur summa see oli, on mul raske mõista, millist mõju äh, Äh, see omab ja, ja sel-, selle piiranguga me siis pidime leppima oma ettekandeid tehes. nüüd need küsimused, millele me üritame vastuse anda. kõigepealt, kes äh, peaks üldse kasu saama sellistest poliitikatest, kui palju vahendeid eraldatakse ja milline on siis äh, potentsiaalne mõju sooküsimustele Eh, nagu ma ütlesin, meie peamiselt keskend-, tahaksime keskenduda eh, küsimusele, milline on see mõju ja tõesti, kõigi viie ettekande puhul tehti mõnda analüüsi võimaliku mõju kohta. ainult äh, välissuhete puhul on see jäänud vist välja nimelt vahendid, mille Euroopa Liit annab doonorina teistele riikidele, näiteks arenguriikidele ja miks on nii, et et me saame praegu juba midagi öelda konkreetset eh, selle mõju kohta. vabandust, just ainult välissuhete puhul on see meil teada, sellepärast et OSCE on läbi viinud uuringu selle kohta, eh, et kui palju pööratakse tähelepanu doonorite poolt eraldatud äh, summade puhul on läinud sooküsimuste äh, katmiseks ja selle põhjal saame me mingisugust aimu selle kohta, milline võiks ka meie mõjuanalüüs olla. aga teistel puhkudel need sellised uuringud olid, olid äh, natukene liiga väikesed ja, ja, ja hajali, nii et me ei saanud üldpilti ja minu meelest selles küsimuses peaks küll äh, see komisjon äh, äh, võtma midagi ette ja saab midagi ette võtta. nüüd need ettekanded, need on teil kõik vist ees, puudutab see siis majanduslikku sõltumatust, haridust, välissuhted, sellest ma juba just rääkisin, põhiõigused ja siis tervis, heaolu ja keskkond, struktuur, struktuurist ma juba rääkisin, see on samamoodi nagu meie üldine analüüs, kes, kui, kui palju ja siis üks termin, millest tihti ei räägita, on siis mõjuanalüüs. esimene samm on äh, läbi viia sisuanalüüs, et kelle jaoks see on tehtud, see on ex-ante analüüs, seda võib teha mitut viisi. kui tegemist on eelanalüüsiga, siis on mõistlik vist see, et põhimõtteliselt peab olema ju mingisugune aim selle kohta, millised on meeste ja naiste äh, vajaduste erinevused äh, konkreetsete poliitikate tulemuste puhul räägin sellest näitest, mida ma ise kõige paremini tunnen, näiteks äh, majandusliku sõltumatuse äh, tagamine, koolitusprogrammid näiteks, äh, me peaksime juba ette teadma, milline see analüüs pärast selle programmi läbimist peaks olema mõju kohta noh, näiteks, et milline mõju oleks soopõhisel koolitusel meeste ja naiste majandusliku sõltumatuse välja kujunemiseks, see on üks nendest väl-, äh, nendest äh, valdkondadest, kus hinnangu andmine oli kõige raskem ja kus tegelikult tuli välja, et tõukefondide rahadest ähm, ähm, äh, rahade tulemus oli tegelikult vastupidine sellele, mida oodati ja, ja läbi seire siis väga kiiresti üritata, üritati ähm, vigu vältida ja vähendada äh, oli selge, et kuskil tehti viga äh, liikmesriikides selle kohta, äh, kuidas raha kasutati. ma ei tea, kui edukas see uuring oli, aga vähemalt sellest räägiti äh, ja vot selliseid analüüse on meil vaja. järgmine analüüsi faas on kes Äh, üritame siis äh, äh, me paneme paika siis oma eesmärgid, me tahame mingisuguseid konkreetseid asju, mida eelarve saavutaks ja siis me võrdleme seda nimekirja tegelike vahenditega ja kui ja et kui omavahel, kui hästi omavahel need kaks nimekirja kokku lähevad, mis on puudu, mida tuleks teha, see oli siis see teine faas ja kolmas faas, nagu ma ütlesin üldine hinnang, hinnangu andmine, siis võetakse seesama nimekiri jälle uuesti ette ja vaadatakse, kui palju nendest eesmärkidest on saavutatud. selle faasi peamine eesmärk on see, et üritatakse välja selgitada, kui palju erinevate instrumentide jaoks raha on eraldatud, jällegi näide majanduslikust sõltumatusest, kui palju raha näiteks eraldati konkreetse fondi jaoks, näiteks fond EKAF, äh, tegemist on väikese fondiga, täiesti uus asi, aga eesmärgiks on aidata siis äh, üleilmastumise tõttu töökohtades ilma jäänud inimesi, et nad äh, ja me tahame vaadata siis, palju globaliseerumisega kohanemise fondile on eraldatud ja vaadatakse seda, kui palju töökohti läks kaduma. Ah, ja me näeme seda, et peaasjalikult kadusid eh, meeste töökohad. tegemist on fondiga, mis on mis keskendub äh, sellele, et aita neid inimesi, kes on oma töökohast ilma jäänud äh, tänu kriisi mõjudele. ja võib-olla juhtub nii, et prioriteetseks äh, jällegi kujunevad mehed, mehed saavad rohkem raha ja selle osas tuleb valvas olla tuleb mõista seda, et kuidas see mõjutab äh, rahade jagamise puhul ähm, tasakaalu. ma lõpetaksin siin, sellepärast et ma olen juba liiga palju rääkinud. aga kolmas ja viimane faas on see mõju, äh, mida loodetakse selle raha kulutamisest ja see on nüüd see faas, kus äh, kõige rohkem on meil vajaka infost selleks, et analüüsi teha, sellepärast et detailne eelarve struktuur, struktuur ei ole meile veel teada. ja see, et meil ei ole teadmisi, et meil ei ole süstemaatilist ja koordineeritud äh, teadmisi kulude tegelikust mõjust, äh, mille parlament on, mille osas parlament on kokku leppinud. Eh, eh, suur tänu ja nüüd äh, tahaksin avada diskussiooni, kui on küsimusi või kommentaare, siis nüüd on see aeg. Det kan också vara... Okej, okay. eh, uh, Mrs Klass, please. proua Klass, palun. suur tänu. ma püüan täna suulist eelarvestamise kohta üht-teist õppida, see teema tekitab palju küsimusi. professor, te ütlesite, et kõigepealt on vaja eesmärgid paika panna ja lihtne küsimus. kas te saate konkreetselt iga eesmärgi jaoks kindlaks määrata, kas see on meeste või naiste hüveks, kas see on tehtav? võtame küsimused kõik üheskoos, ütleb härra esimees ja siis saate vastata. proua Nedlitševa, palun suur tänu, härra esimees, ka mina esitaksin mõned küsimused majandusliku sõltumatuse osas, aga ma tahaksin tänu avaldada äh, ka mm, praegu selle väga olulise mm, ettekande eest. Teie raporti tulemustes on öeldud, et need vahendid, mis on ette nähtud äh, eelarveperioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, on äh, kuus koma viis protsenti äh, kõrgemad kui eelmisel perioodil, aga te ütlete, et proportsionaalselt ei ole see tegelikult äh, sotsiaalfondi suurenemine võrdõiguslikkuse osas nii et seega me näeme seda, et vaatamata sellele, et sotsiaalfond pidevalt suureneb, on vähenenud tegelikult võrdõiguslikkuse eraldatavad vahendid ja nüüd see mm, üleilmastumise fond, te lähete kaugele oma analüüsist, te ütlete, et et et mm, see tehakse sektoripõhiselt, pöörata tähelepanu, mm, keda täpselt rahastatakse ja te ütlete, et peaks Euroopa Sotsiaalfondi eesmärgid ümber kujundama selleks, et rohkem pöörataks tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele ja asjad tuua jällegi tasakaalu ja mul on kolm järgmist küsimust kõigepealt, kas te arvate see, et äh, kui äh, Euroopa Sotsiaalfondi toodakse võrdõiguslikkuse mõõde sisse, oleks see äh, tõhusam kui teised instrumendid ja ma kasutan ära võimalust, et küsida teie käest küsimust, mida võib-olla peaks küsima hoopis Euroopa Komisjoni käest, aga ma arvan, et me oleme äh, täna kokku tulnud ka selleks, et sõnumit välja saata Euroopa Liidu teistele institutsioonidele ehk teisisõnu, mida öö, ootate teie, et komisjon peaks tegema selleks, et võrdõiguslikkusega seonduvat natukene edendada ja kolmas küsimus, et kas ei peaks sellistes instrumentides nagu üleilmastumisega kohanemise fondi sotsiaalfond konkreetsemaid eesmärke seadma sellega seoses? ja viimaseks uuringu autoritele see küsimus, nimelt et miks ei ole uuringuid tehtud selles osas, mis puudutab õigusprogrammi, mis on ju ka ette nähtud eelarveperioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. et milline on seal soopõhine osa? kas on veel liikmeid, kes sooviks küsimuse esitada? ei? siiski, palun olen Natalja Türst ja esitan organisatsiooni Uued Euroopa Naised. üheksateistkümnes Euroopa Liidu riigis asub meie organisatsiooni mm, struktuure ja meil on liikmeid, kes töötavad naisküsimustega erinevatest valdkondadest. minu küsimus, kas me saaksime komisjoni fondidele ligipääsu, kuna me töötame väga oluliste eh, küsimuste huvides, naiste ja laste huvides. Eh, proua Petja saab eh, võimaluse vastata, aga tahaksin veel korrata, et tegemist oli kõigepealt sissejuhatusega ja siis me räägime konkreetselt majanduslikust sõltumatusest juba järgmise ettekande jooksul nii et need küsimused peavad olema siis vastavad ettekandele. veel on sõnasoovijaid, palun. suur tänu selle ettekande eest. Ähm, minu nimi on Grace Atart. olen Malta naisorganisatsiooni ähm, esindaja, aga esindan siin Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, mis toob erinevad osapooled nendes küsimustes kokku. Ähm, mis puudutab seda, mida proua Petja juba ütles. nimelt seda, et me peame olema valvsad, et need meetmed ja projektid ise ei loo suuremat segregatsiooni, kui see tänini on. ma olen teiega nõus. ja ilmselt te võiksite meid valgustada, kuidas me saame tagada, et kui neid fonde kasutatakse, kui me kasutame näiteks eraldusi töö ja pere tasakaalust, pereelu tasakaalustamiseks, siis kuidas me saame äh, tagada, et isegi erinevate projekti ettepanekutes me ei suurenda koormust naistele tegelikkuses äh, läbi nende töö ja pereelu ühitamiste mm, programmidega. samuti on minu arust oluline küsida, kas äh, me mõtleme ka selle peale, kui osaajaga töö on sunnitud ja mitte vabatahtlik valik. ma tean, et tegemist ei ole äh, konkreetselt eelarveliste küsimustega, aga iga mõjuhinnang ja iga hinnang üldisemalt peaks võtma arvesse ka seda, mida teie olete siin esile toonud, aga praktilisemast vaatenurgast. aitäh! ja nüüd annan sõna proua Petjale majandussõltuvuse küsimustele vastake pärast järgmist ettekannet, palun Yes, thank you. I think I would... jah, suur tänu. ma arvan, et ma tekitasin ise äh, segadust ka, sellepärast et ma rääkisin majanduslikust sõltumatusest kui äh, näitest, enne kui jõudsin oma ettekande detailide juurde jah, tõepoolest, ma olen need küsimused üles kirjutanud, äh, nii et äh, lõpuks saan neile siiski vastata, kui vahepeal midagi küsite enamikule neile saab vastata või me saame need ümber formuleerida siis, kui me oleme majanduslikust sõltumatusest juba rääkinud. aga äh, kõigepealt see esimene küsimus on üldisemat laadi kas on võimalik eristada eesmärkide vahel? ma võin siin teha väga, tuua väga sellise tõhusa, aga üsna üldise näite, räägin sellest detailsemalt äh, hiljem. seitsmekümne viie protsendine eesmärk on praegu tööhõive tarvis seatud. väga selge eesmärk aga kui me teeme otsuse mitte eristada meeste ja naiste vahel, see võib olla hea või halb, arutelud käivad, aga kui me otsustame seda, et tööhõive määr peaks olema seitsekümmend viis eh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, see on suur eesmärk, te peate aru saama, et me alustame naiste puhul viiekümne seitsme protsendi äh, äh, viiekümne seitsmest protsendist ja meeste puhul seitsmekümnest protsendist äh, tööhõivest äh, täna. nii et see on suur vahe. peab ja tulebki eristada, kui mitte eesmärke, siis vähemalt neid protsesse, kuidas jõuda samadele eesmärkidele. ja konkreetseid tegevusi meeste ja naiste jaoks. seda on vaja teha, sellepärast et muidu äh, see poliitika ei tööta, küsimus ei ole üldse soolises võrdõiguslikkuses siis, vaid poliitika tõhususes. ja kui suured vahed on, siis äh, polegi üldse mingisuguseid teisi võimalusi, kui eristada nüüd läheme majandusliku sõltumatuse ettekande juurde ja kõneleja otsib äh, ettekannet. kõigepealt alustaksin päris äh, põhimõttelistest asjadest sest vahel on kontseptsiooni laiendamine oluline äh, sellepärast, et mitte äh, liigselt sattuda detailidesse. kõigepealt äh, üldisemalt majanduslikust sõltumatust, sest see on peaaegu kõik, aga oluline on rõhutada, et see tähendab tasustatud tööd, aga ka mittetasustatud tööd ja mittetööd ja see on poliitikate jaoks väga oluline. turupõhises ühiskonnas eh, tähendab eh, majanduslik sõltumatust mitte ainult vabadust, sest see on loomulikult oluline, kas te olete ise eh, leivateenija, te saate öelda, et see on minu raha, või, vaid see tegelikult tähendab ka nähtamatute võimusuhete jagunemist perekonnas. ja sellepärast tuleb majanduslikkuse sõltumatuse kontseptsiooni ka laiendada Äh, miks on need teemad praegu olulised? miks on majanduslik sõltumatus praegu kontseptsioonina naiste jaoks oluline? kõigepealt on Euroopa jaoks tervikuna see oluline, sellepärast et naiste majandusliku sõltumatuse läbi püüame me saavutada neid majanduslikke eesmärke, mida Euroopa Liit saavutada tahab, see tähendab äh, euroopalikku jõukust kui tööhõive määr naiste hulgas ei parane, siis on Euroopa Liidul tervikuna majanduslikult jõukas olla vähem tõenäoline. ja teine põhjus. teatud mõttes on oht, et me läheme tagasi eelmiste kümnenditel saavutatud äh, Äh, asjades äh, majanduskriisi läbi, sest kriisi ajal äh, nähakse majanduslikust sõltumatust kui luksust, aga seda ei nähta kui vajalikku eeltingimust selleks, et mitte arengutes tagasi minna ma loodan, et ma olen teinud kena graafiku, mis ilmestab, miks majanduslik sõltumatus on endiselt väga akuutne küsimus äh, naiste teemade puhul. kõigepealt äh, selgitan siis värve ja tulpasid, iga tulp tähistab erinevat riiki, ma loodan, et näete, et siin on kakskümmend seitse tulpa. igaüks neist vastab riikidele, esimene on Malta tulp ja viimane Sloveenia. ja vahepeal on siis kõik teised äh, Euroopa Liidu riigid. iga riigi puhul on tulba äh, kõrgus sada, mis tähendab siis äh, töö eest teenitud tulu leibkondades. see tähendab Äh, see raha, mis on teenitud leibkonnas äh, nii naise kui mehe poolt kokku. Äh, kogu tasustatud tööst saadud tulu on jagatud selleks, et näidata erinevate riikide tüpoloogiat ja kui me vaatame leibkondi, võtame Sloveenia näiteks et ma seletan Sloveeniat ja siis saate ülejäänust ise aru. Te näete siin tumesinist osa sellest tulbast. väga väike osa sellest tulbast. Sloveenias on väga väike protsent neid naisi, kes äh, elatist ei teeni. edasi on heledam sinine ja heledam sinine vastab naistele, kes teenivad vähem kui mehed. edasi on hall osa ja hall osa näitab neid leibkondi, kus on suur, kus äh, partnerid teenivad enam-vähem äh, sama, punane on see, kui naine teenib rohkem kui mees ja siis äh, tume osa üleval mis vastab äh, sellele, kui naine on leibkonnas ainukene leivateenija. kui te lähete mööda seda tulpa üles, siis te jõuate sinnapoole, kus naised teenivad äh, aina rohkem, äh, lõpuks olles ainuke leivateenija või leibkonnas. ja kui te lähete mööda tulpa allapoole, siis vastavalt on tents vastupidine. selle graafiku eesmärk on näidata, millised on erisused äh, teenistustel äh, koju tuua äh, erinevates leibkondades liikmesriigiti. kui me võtame Malta näite, siis te näete, et kõige suurem osa äh, vastab nendele naistele, kellel ei ole üldse mingisugust sissetulekut, see on kuuskümmend protsenti Maltal ja Sloveenias on vastav äh, arv kakskümmend protsenti naistest aga see tabel näitab, et äh, väga suured erisused on liikmesriikide vahel. selles, kuidas selle vahel siis, kui naine võib olla mm, ainus leivateenija või partnerid teenivad võrdselt. ja samas on neid riike, kus mees on põhiline leivateenija. väga huvitav on siin puhul see, et Need andmed näitavad kolme lõhet, millega peab tegelema majanduslik sõltumatus. ja need puudujäägid on esiteks tööhõivemäära puudujäägid äh, palkades ja töös. nii et kõik need kolm äh, aspekti illustreerivad seda, et endiselt äh, on pikk tee käia ja et liikmesriikide vahel on väga suured erinevused. räägin majandusliku sõltumatuse detailidest siin lühidalt, kõigepealt siis sööpõhi, soopõhised eesmärgid me tuvastasime, räägime nendest detailsemalt, aga lihtsalt teen siin väikse ülevaate praegu siis olulised äh, soo eesmärgid äh, pandi kokku ning neid võrreldi peamiste Euroopa Liidu programmi eesmärkidega, mis on seotud majandusliku sõltumatusega. Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia, äh, võrdsusstrateegia ja sealt edasi pärast seda, kui äh, eesmärgid ja vahendid olid kokku pandud, äh, vaatasime täpsemalt, äh, kuidas programmi eesmärkides soopõhised eesmärgid on väljendatud ning edasi vaatasime me konkreetselt rahalisi instrumente, mida kasutatakse selleks, et rakendada neid eesmärke. nagu näiteks Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia puhul ning me vaatasime konkreetselt, äh, kui palju äh, erinevad instrumendid äh, eraldisi ette näevad nendeks eesmärkideks. peamine on Euroopa Sotsiaalfond, siis edasi globaliseerimisega kohanemise Euroopa fond, millest ma ka juba enne rääkisin, et see mm, aitab neid töötajaid, kes üleilmastumise protsesside tõttu on äh, töö kaotanud, edasi sotsiaalse sidususe programmid ja nii edasi. see tabel, mis on veidi keerukas, püüan äh, teid aidata sellest paremini aru saada. selle tabeli eesmärk on näidata, kui keerukas on tegelikult tuvastada, kas need eesmärgid, mis äh, soolise võrdõiguslikkuse tarvis on ette nähtud, on tegelikult ka nende programmide eesmärkides kirjas. ja see keerukus on veel hullem, sellepärast et äh, jah, sooline võrdõiguslikkus, äh, süvalaine, laiendamine toimub või vähemalt nii öeldakse, aga kui sellest ei räägita, kuidas täpselt sooline võrdõiguslikkuse süvalaiendamine toimub, siis on väga raske teada, kas äh, tõepoolest soopõhine äh, eesmärk on täidetud nendes programmides? üks äh, soolisi eesmärk on tööhõive ja, ja töös osalemise äh, lõhe ületamine. kui me vaatame tööhõivet, see tähendab äh, nende naiste protsenti, kes töötavad tööealisest, äh, tööealist, tööealistest naistest, siis me saame viiskümmend protsenti, meeste puhul on see umbes seitsekümmend. nii et üks sööpõhine, soopõhine eesmärk on seda lõhet vähendada seitsekümmend miinus viiskümmend. Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia, kui me vaatame selle laiemaid eesmärke, siis me võime küsida, et kas me saavutame seda soopõhist eesmärki. sest kui meie tööhõive eesmärk konkreetselt on seitsekümmend viis protsenti, nii naiste kui meeste puhul, siis te võite öelda, et seitsmekümnest seitsmekümne viie peale mm, mm, liikumine selle aja jooksul on saavutatav, aga kas naiste puhul me jõuame viiekümne seitsmelt seitsmekümne viiele protsendile, arvestades neid suuri erisusi, mis eelmisel äh, graafikul olid toodud, see on suur küsimus. jah, eesmärk on hea, aga seda on vaja täita sisuga ja detailidega selleks, et see praktikas rakenduks muidu jääbki see õhku rippuma küsimusena. Äh, siis aktiivne vananemine. üks väga selge tööhõive ja majandusliku sõltumatuse fakt naiste puhul on see, et nende tööhõive on just vanemas eas äh, madalam. Äh, seega üks eesmärk siin on vaadata vanemate naiste ligipääsu tööhõivele. Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia räägib aktiivsest vananemisest, aga soole siin ei viidata. sest me tegeleme siin aktiivse vananemise probleemidega nii meeste kui naiste puhul ja, aga neid küsimusi ei saa, sellele ei saa läheneda ühtemoodi meeste ja naiste puhul ja seda on vaja endale teadvustada, et see programm oleks üldse tõhus. nii et siin siis mõned näited, kui raske tegelikult see eristamine võib olla. vaatame nüüd raha poolt. me räägime suurtest summadest me räägime siin kogusummadest ja ainuke asi, mida me võime teha, on tegelikult mõistatada, kuidas see kogusumma eh, erinevate alleesmärkide puhul jagatakse, näiteks Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia või erinevad eh, muud programmid. ja faktidest. Eh, kõik näeb põhimõtteliselt hea välja sellepärast, et äh, kogu eelarve, eriti Euro-, äh, Euroopa äh, struktuurifondide osas on kasvanud, Euroopa tõukefond tagab üheksakümmend neli protsenti kogu eelarve vahendu-, vahenditest, millest me selles vallas räägime. nii et see ongi põhiline meie huvi objekt, aga samuti on meie jaoks huvitavad äh, väiksemad programmid, sellepärast et need on võib-olla eesmärgipärasemad naisküsimuste puhul. hea uudis on see, et eelarvelisi vahendeid on suurendatud. Need numbrid, mida te siin slaidil näete, on reaalsed summad, need arvestavad inflatsiooni ja kõiki muid olulisi majandusnäitajaid nii et see on reaalne suurenemine, millest me räägime see võtab ka ostujõu pariteeti arvesse. ja suurenemine on toimunud, üldine eelarve, mis majandusliku sõltumatuse heaks äh, on ette nähtud, on üheksakümmend koma seitse miljardit see on üheksa protsenti kogu sellest, äh, äh, mida komisjon on välja pakkunud ning kakskümmend seitse protsenti mm, Äh, sidususpoliitikateks. nii et me räägime tegelikult väga suurest hulgast rahast. ja nagu te näete on, on seitse protsenti üldiselt suurenemine toimunud. ja küsimus on, kas see tähendab äh, head uudist ka sooliste eesmärkide puhul? Äh, me teame tegelikult ainult kogusummasid nii et me peame kindlasti olema valvsad, et need eraldised oleks hästi jaotatud, sest meie ülesanne on see, et need eelarvelised vahendid suunatakse sinna, kuhu neid vaja. valvsuseks on põhjust ja just ka sooliste küsimuste järelevalve suurendamiseks. miks? teatud uuringud viitavad sellele, et äh, viited soole on vähenenud, äh, mitmeaastane finantsraamistik läbi aastate, kui me seda vaatame, lõpetan õige pea, ütleb kõneleja Need eelarvevahendid, mis on suunatud konkreetselt nähtavateks sooliste eh, eesmärkide täitmiseks, on Sotsiaalfondist vähenenud aastate jooksul ja seda vaatamata sellele, et kogu rahastamine on suurenenud me kindlasti ei taha, et äh, tähelepanu sooküsimustele pööratakse vähem ning ka eelarvelised vahendid konkreetsetele fondidele ja eesmärkidele väheneksid selles vallas. mitmeaastane finantsraamistik äh, keskendub äh, kitsamalt otsesele tööhõivele, aga ei tegeleta sellega, millised mm, tõkked on naiste tööhõive saavutamise teel nii et äh, meil on kindlasti vaja rõhutada seda, et äh, sooküsimuste teadlikkust äh, tuleb suurendada ning me peame jälgima seda, kuidas eelarve koguvahendeid jagatakse tulevikus. üks väike märkus veel lõpetuseks miks on see kõik oluline? ma ütlesin, et äh, rahad on suured ja seetõttu on see juba iseenesest oluline, aga äh, siin on olulisi aspekte veel. tavaliselt äh, need tegevused, mis on majanduslikkuse sõltumatuse tarvis head lähimuspõhimõttest lähtuvalt, on liikmesriikide pädevuses. aga see fond saab olla juhtrollis, saab olla sümboliks kui äh, struktuurifondid pää-, pööravad tähelepanu äh, e eraldiste mm, andmiseks sooküsimustele, siis on ka liikmesriigid äh, survestatud käituma samamoodi. ja seepärast on oluline vaadata täpselt, kuidas eraldised jaotuvad selles valdkonnas me peame ka aru saama sellest, et äh, soolise võrdõiguslikkuse jälgimine projekti eesmär-, programmi eesmärkides äh, seda tuleb kindlasti silmas pidada. ma arvan, et ma olen juba jõudnud oma ettekande kokkuvõteteni ja ma rääkisin kriisist. tänase kriisi tingimustes on veel olulisem rõhutada, et sooline võrdõiguslikkus on vajalik selleks, et kasvu taastada. ja see, et soolist võrdõiguslikkust nähakse äh, luksusena, äh, seda nii majanduslik, majandusvallas kui ka poliitikute poolt äh, nähakse aina enam. nii et me peame siis konkreetsete eraldiste eest seisma tulevikus. Your... suur tänu äh, selle äh, ettekande eest, proua Betio, ja annaksin nüüd võimaluse kõigepealt küsimusi esitada saadikutele ja kui aega peaks üle jääma, siis saab äh, ka publiku seast küsimusi esitada, nii et kolleegid, palun. proua Janakutakis. proua Petio, kas ma vastan kohe praegu ära need eelmise vooru küsimused või hiljem? härra esimees ütleb, et võtame kõik korraga ja siis, äh, ja siis edasi. Äh, suur tänu, suur tänu selle ettekande eest, väga huvitav mm aga minu küsimus äh, puudutab äh, ühte teie graafikutest, äh, need sissetulekud. ma tahaksin teada tegelikult, millised on lahutuste määrad nendes riikides ja kuidas need mõjutavad nende tulpade värvide tõusu ja langusi, aga noh, see on nagu poolnaljaga öeldud. aga see analüüs, kas te võtsite arvesse ka naiste vanuse? sest et äh, naise elus on ju faase, kus ta kindlasti ei saagi olla peamine sissetulekuallikas. ja veel üks küsimus, aktiivne vananemine. miks meil üldse on vaja sellele nii, selle puhul nii palju soole tähelepanu pöörata, ma saan aru, et äh, nooremate inimeste puhul küll on see oluline, nimelt toimub sinu elus ju asju, mis äh, mõjutab otseselt seda, milliseks su elu kujuneb, aga pärast kuuekümnendat aastat mulle tundub, et ei ole vahet, oled sa mees või naine. tööhõive jah, on üks küsimus, aga teistele aspekti tuleks ka tähelepanu pöörata, see ei ole ainus aspekt. ja ülejäänud asju tehakse abikaasaga ikkagi koos, vähemalt meie teeme. ja sõna saab proua Zuber nüüd um, é com alguma preocupação que percebo que teatud äh, murega äh, ma mõistan, et töödokumendis välja toodud mured vastavad täpselt nendele muredele ka, mida meie äh, oma töödokumendis märkisime. seega ma tahaksin esitada ühe küsimuse. ma ei tea, kas teil hetkel on selleks vajalikke äh, andmeid, et mulle vastata, kuid ma üritan võimalikult selgelt äh, küsida, siin on tegemist äh, uudishimuga minu poolt, kuid ma arvan, et see on kriisi hetkel ka oluline ja ma pean silmas äh, sissetulekute tabelit. kui teie analüüsisite naisi, kellele sissetulek täielikult puudub, siis te kasutasite indikaatoreid et välja tuua, missugune on olukord erinevates riikides. aga me ei tea, miks neil ei ole sissetulekut, kas see on sellepärast, et nad on töötud või on nende pereelu niiviisi organiseeritud, kas see on vastastikusel kokkuleppel peresiseselt, sest mees töötab ja naine hoolitseb pere eest, kas see on kultuuriline taust või on probleem selles, et äh, tööpuudus on? suur tänu, kas keegi veel äh, soovib sõna? kui ei, siis saab sõna <laughs> proua Petio ja võib-olla vastate siis ka nendele varasematele küsimustele, mille esitas näiteks proua Nedletševa teiste seas. Mm, of... ma alustan siis küsimuste esitamise järjekorras äh, mõlemad küsimused puudutasid neid tabeleid, jah, ma vist ei seletanud äh, püsivalt ja detailselt neid äh, graafikuid, nii et ma lisan nüüd siia detaile. me räägime siin tööealistest leibkondadest, paaridest, kes sellel graafikul on, on kajastatud, nii et me räägime siin ka konkreetsest vanusepiirist, mitte kõik ei ole siia kaasatud see oli siis esimesele küsimusele vastus. ma ei pane lihtsalt erinevates vanusegruppides inimesi siia kokku, vaid konkreetselt tööealisi. ja teine küsimus oli sisukam, sest see puudutas äh, aktiivset vananemist. aktiivne vananemine sõltub loomulikult ka teie päritoluriigist suuresti naised ja mehed viiekümnendates, kuuekümnendates eluaastates ja siin nad ei hoolitse mitte ainult äh, laste eest, aga selles vanusegrupis inimesed hoolitsevad ka juba eelneva põlvkonna eest. ja pensioniea edasilükkamine on oluline majanduslikkuse sõltumatuse vaatepunktist, aga me peaksime küsima, mis toimub konkreetsetes liikmesriikides. sellepärast, et me võtame tegelikult äh, ära elatise inimestelt, kes hoolitsevad äh, vanurite eest. ja inimesed suunavad oma aja ja jõuressursid töö tegemisse, mis on hea ja oluline on teada, et kui me ootame, et need naised oleksid aktiivsel tööturul tegevad selles vanuses, siis on vaja mingisuguseid hooldusprogramme nende vanemate tarvis, et nad saaksid reaalselt töötada. sest kindlasti on tööhõive suurenemine väga oluline eesmärk, sest see on ju kogu majandusliku sõltumatuse dokumendi põhisisu, aga kindlasti on ähm, Äh, hooldusküsimused seotud tööhõive küsimustega ja neid ei saa kindlasti eristada. see, me ei saa lihtsalt seda mm, mittetasustatud tööks lugeda. nüüd teisele küsimusele vastates. jah, me jagame seda muret, aga hea on see, et me muretseme protsessi käigus äh, Äh, sellepärast et äh, lõpperaldised äh, on olemas, summad on suuremad, see kõik on hea uudis. aga ma tahaksin kindlasti jääda siin optimistlikuks, sellepärast et põhjust võitlemiseks on küll ja küll. enamik naistest, kes ei teeninud midagi, ei olnud sellepärast, et nad olid töötud vaid need on naised siin statistikas, kes olid sunnitud või valisid vabatahtlikult äh, selle tee, et äh, mitte töötada. ja seetõttu on ainult mees perekonnas leivateenija rollis. kui selles olukorras naine on otsustanud äh, mitte töötada ise või et ta on töötu, siis selles statistikas äh, on see praegu kokku pandud, et äh, selle jaoks oleks kindlasti vaja eraldi tabelit. aga siin on kaks siis rolli kajastatud sellel graafikul, naine, kes on töötu või kes on mitteaktiivne tööturul minnes tagasi juba eelmise küsimuse juurde, mis esitati eelmises äh, voorus, siis ma juba rääkisin sellest, et äh, eristada tuleb erinevaid äh, eesmärke ja ma usun, et ma olin ka üsna edukas, kui ma esitasin neid soolise võrdõiguslikkuse eesmärke ja ma rõhutasin ka seda, kui raske tegelikult on neid eesmärke konkreetselt Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegias äh, näha, sellepärast et äh, äh, seal kasutatav keel on soolisi, sookeelt vältinud. nii et ma tahtsin rõhutada, kui olulised on need protsessid, mis tegelevad eraldi meeste ja naiste küsimustega nüüd ma pean vabandama, ütleb kõneleja, aga ma olen äh, kirjutanud siia fond ja küsimärk. ja miks me sotsiaalfondile keskendume, ma ei ole kindel, et äh, et see oli see küsimus, aga sotsiaalfond ja küsimärk on mul siin kirjas. Te näete et, et üheksakümmend neli protsenti kogu majandusliku sõltumatuse eraldistest tulevad sellest fondist Teil võib olla õigus, et väiksemad vahendid on sobilikumad meie eesmärkideks ja naisküsimuste eest võitlemisel on need tõhusamad, aga te ei saa üle ega ümber sellest, et kui te tahate suuri muutusi, siis just Sotsiaalfond on see rahastaja mul ei ole väga selgeid märkmeid küsimuste kohta rohkem, ütleb esineja, siis kui teil on küsimusi, siis ehk saate need ümber formuleerida ja püüa neile vastata. okei okay,, või? hea küll, üks küsimus veel, palun. mina olen Julenda Keibe, kes on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse instituudist Belgiast, väga palju keskendutakse sotsiaalfondile ja seega minu küsimus, et kas ma olen õigesti aru saanud ja kas seda te olete võtnud arvesse ka oma analüüsis, et kui langetatakse otsus ESF-i ähm, vahendite osas järgitakse teatavaid võrdõiguslikkuse kriteeriumeid, mida tuleb järgida. ma tean, et näiteks äh, Flandria äh, ehk siis Flaamimaa äh, sotsiaalfondi vahendite osas tuleb täita võtta enne rahade eraldamist väga selged kriteeriumid, tuleb äh, taotlejatel vastata küsimustele ja ühe projekti puhul äh, suisa oli äh, meil tööle võetud eraldi soolisvõrdõiguslikkuse ekspert, kes selgitas kõikidele taotlejatele, kuidas võtta arvesse võrdõiguslikkuse aspekte, kas te olete ka sellega oma analüüsis arvestanud? ja kas Sotsiaalfondist tuleneb kogu Euroopa Liidule selline kohustus või on see ainult Flaamimaal tingimuseks seatud? ja kas see ongi siis soopõhine eelarvestamine, kui see, selline aspekt võetakse kõikidesse projektidesse? ja kas ei ole mitte praegu uus eelarveperiood, uus finantsraamistik see koht, kus peaks selle võib-olla natukene selgemalt kriteeriumiks kirjutama, kui see nii ei ole? suur tänu! suur tänu, et te äh, meid nii palju usaldate ja arvate, et me selliseid väikseid detaile suudame äh, ka kaaluda, ei, me ei suutnud kahjuks. tõsi see on, et ähm, on Sotsiaalfondis äh, väga konkreetseid, kuid neid on vähe, viiteid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, kaudseid on natukene rohkem miks, sellepärast et väga oluline on ju see, nagu kõik mõistavad, et Euroopa kasuteele saada, tuleb äh, hõivatust suurendada tööturul. aga samas me oleme näinud Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend ja ja võrdõiguslikkuse strateegia vahel teatav äh, nii-öelda eesmärkide jagamist niimoodi äh, nimelt, et on öeldud, et see on need eesmärgid, mis on selgelt välja öeldud strateegias, peaksid peegelduma ka kaks tuhat kakskümmend strateegias. aga mis meie üritasime teha? meie üritasime vaadata konkreetseid äh, summasid ja vaadata, kui suured need on. vaadata, kui palju nendest, kui suur osa nendest vahenditest on suunatud võõrdaõiguslikkusele, mitte otseselt siis alati naiste toetuseks, vaid et kui palju on suunatud sellistesse valdkondadesse, millel on võõrdaõiguslikkusele oma mõju. ja siis järgmine faas on vaadata nende tehtud kulutuste mõju ja kust on väga selgelt näha, et see on võõrdaõiguslikkusele kaasa aidanud aga tuleb tunnistada, et äh, me ei suutnud isegi seda teist faasi korralikult uurida infopuudusel. ja kolmandas faasis tegelikult me üsna tihti räägime vägagi riigipõhiselt, sest et üldised suunised on olemas, aga konkreetne ellurakendamine siiski erineb riigiti mõistete isegi ja sellepärast ma nii palju rõhutasingi sellele, et seiretöö on kõige olulisem suur tänu, et tõite meile Flaamimaa eesmärgi, loodetavasti on see eeskujuks teistele, aga kahjuks on ka täiesti vastupidiseid näiteid ja sellepärast ongi väga oluline eh, nendest asjadest rääkida. suur tänu, ütleb härra esimees, ühele eh, viimasele annan veel sõna, aga te olete tõesti viimane, sest et eh, oleme juba ajast maha jäänud proua Ata- äh,, Atart, kui te suudaksite piirduda lühikese küsimusega, siis, siis ja kui, kui vastus on ka lühike, siis saame hakkama. Te ilmselt kõik teate, et komisjon on Euroopa tõukefonde äh, Eh, täiesti reformimas eh, uued grupeeringud ja mõte on kaasata sotsiaalne eh, innovatsioon, Euroopa soots-, sotsiaalmudeli aspektid, kas te olete võtnud oma uurimustes need muutused arv-, arvesse? meie oleme oma komisjonis vägagi mures nende muutuste pärast, sest et ei ole midagi konkreetset selle kohta. ja ka võrdõiguslikkuse osas ei ole seal midagi konkreetset öelda. proua Petio, mis mul öelda on, ma olen nõus teiega no vot see oli näide lühikesest vastusest. muljetavaldav. suur tänu, proua Petio, selle ettekande eest, läheme järgmise punkti juurde ja ma tahaksin ähm, tere tulemast öelda järgmisele kolleegile, proua Daniel Mölderile Teil on siis viisteist minutit aega oma ettekande ja analüüsi tutvustamiseks. Teie ettekanne puudutab haridust ja koolitust ja teil on viisteist minutit. français, euh, bien que... räägin prantsuse keeles, kuigi slaidid on inglise keeles. mina räägiksin teile siis äh, haridusest ja koolitusest ja rakendame ka siis selle valdkonna puhul seda meet-, metodoloogiat, mida, millest rääkis proua Petio. nii et kõigepealt me peame välja selgitama, millised on siis äh, haridus- ja koolituse vallas äh, eesmärgid võrdõiguslikkuse tagamisel, meeste ja naiste vahelise võrdõigusega tagamisel. ja tahame vaadata siis seda, et millised on need haridus- ja koolitusprogrammid, Ehm, mis selle temaatikaga üldse tegelevad ja, ja et millised nendest annab siis vastuseid, millised on need konkreets-, konkreetsed programmid ja üritame siis ehm, leida nende vahendite seas, mis on eraldatud, selle osa, mis on suunatud konkreetselt nende eesmärkide täitmisele. mikrofon, palun haridus- ja koolitussektor on suhteliselt äh, omalaadne, nimelt äh, artiklid sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kuus Lissaboni lepingust puudutavad seda, need on äh, kaheteistkümnendas jaos, need on siis hariduskoolitus noorsoo- ja spordi jaos, need stipuleerivad seda, mida liikmesriigid teevad selles vald-, valdkonnas, kuid ainupädevus lasub siin just nimelt siis liikmesriikidel, nemad otsustavad ise, kuidas oma haridus- ja koolitussüsteemi organiseerida ja nii edasi. ehk teisisõnu, siis on teatavad äh, piirangud Euroopa-ülestele ettevõtmistele, kuid nendes öö, ähm, äh, lõikudes on väga selgelt ka kirjutatud, et Euroopa Liit pakub äh, toetusteenust äh, nii-öelda haridus- ja koolituspoliitikale, pidades siis kinni ähm, lähimuspõhimõttest ja et Euroopa Liit äh, tahab siis edendada kutseõpet selleks, et oleks võimalik inimesi ja ümber õpetada inimesi tööturul hoida ja neid siia tagasi tuua ja äh, tööturg on olnud Euroopa tegevuse mm, peamiseks eesmärgiks, haridust äh, vaadati ka pikka aega kui vahendit äh, lihtsustamaks töökohti säilitada, töökoha, tööturule siseneda, tööturule uuesti siseneda. ja sellele on Euroopa haridus siis väga pikka aega keskendunud lisaks sellele kahe tuhande aasta Lissaboni strateegia, mille eesmärgiks on Euroopast kujundada teadmistepõhine ühiskond, ähm, see on äärmiselt ähm, aktuaalne eesmärk, äh, toetada siis Euroopa Liidu kodanike haridus- ja koolitusteed ja sellega taas kinnitati soovi Euroopa poolseks tegevuseks haridus- ja koolitusvaldkonnas, kuid muidugi alati seda subjektiivselt ja, ja alati äh, austades siis äh, lähimuspõhimõtet ja liikmesriikide pädevust. kas äh, siis nüüd uued programmid näevad haridust jällegi vahendina tööturule jääda või siia siseneda äh,? seni tõesti äh, haridus äh, oli see osa, mis pidi suurendama ka siis naiste osalust tööturul. ja tõsi on, äh, kui me vaatame andmeid, mille on edastanud Eurostat, kus tööhõivemäärasid on võrreldud haridustasandiga, ei olegi mingisugust kõhklust, mida haritum on naine, seda suurem on võimalus tal tööd leida. jaa tõesti see eesmärk seitsmekümne viie protsendini tõsta tööhõive määr tähendab seda, et äh, hariduspoliitika on kindlasti üks nendest hoobadest, mida saab kasutada selle eesmärgini jõudmiseks. mis puudutab nüüd neid instrumente äh,, mida me uurisime, esimene nendest instrumentidest, instrumentidest mõistagi uus strateegiline Euroopa haridus- ja koolitusalase koostöö raamistik. see on ka siin PowerPointis mul ära toodud inglisekeelsena. ehk teisisõnu, haridus ja koolitus kaks tuhat kakskümmend. esimene punkt, mis on siin huvitav, kuid samas ka meie uuringute puhul natukene murettekitav, on see, et tegelikult ei ole siin üldse esitatud äh, meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse küsimust. esimeses fraasis ei ole siin üldse mitte midagi öeldud. ei ole mitte midagi öeldud selle kohta, et peaks ka äh, soolise võrdõiguslikkuse eest võitlema. ülejäänud dokumendis aga konkreetsetes dokumentides pole ka mitte midagi öeldud ja see on juba iseenesest suhteliselt jahmatav samas aga eh, teisalt eh, enamustes eh, olulistes Euroopa dokumentides, mis puudutavad osalt siis minevikupoliitikaid, kõneleja vabandab, et ta segab inglise ja prantsuse keelt, eesti tõlk jätkab eesti keeles. Ehm, nimelt kahe tuhande kümnenda aasta ehm, meestevahelise võrdõiguslikkuse strateegia, ehm, võrdõiguslikkuse teekaart, siis kutsehariduse ja koolituse programmid Euroopas, selles dokumendis nagu ka Euroopa Liidu eelarve kaks tuhat kakskümmend on äh, sooline võrdõiguslikkus välja toodud, meeste ja naiste vaheline võrdsus. aga selles esimeses dokumendis, mis on kõige olulisem selles sektoris, kuivõrd see on tegemist, kuivõrd tegemist on kahe tuhande kahekümnenda aasta konkreetse programmiga, on see mõõde täiesti väljas. nüüd ähm, mida tuleb kõigepealt öelda, on see, et kui me üritame teha mingisuguseid järeldusi kahekümne seitsme liikmesriigi lõikes, siis tuleb tunnistada seda, et ühispunkt, ühiseid punkte on väga raske leida, sellepärast et olukord liikmesriigiti on ikkagi väga erinev. kui me tahame võrrelda meeste ja naiste võrdõiguslikkust äh, koolituses Euroopas, väga raske on teha mingisuguseid üldisi analüüse, äh, peab olema väga ettevaatlik äh, nende järelduste tegemisel, üldistuste tegemisel, sellegipoolest nendes uuringutes, mis on läbi viidud Euroopa Komisjonis, aga ka teistes institutsioonides, näitavad kuute valdkonda, kus äh, on suuri erinevusi meeste ja naiste vahel ja need erinevused äh, on siis olnud põhjuseks, miks on äh, välja töötatud kuus konkreetset eesmärki hiljem ja mis on kandnud üle koolituse haridusprogrammidesse kõigepealt esimene nende seast äh, on see, et keskendutakse erinevustele põhiõigus, põhioskuste osas tütarlaste ja poisslaste vahel, äh, seda siis alghariduse ja keskhariduse faasis ja PISA uuringud, mille OSCD läbi viis, äh, näitab väga olulist meie jaoks, et me näeme meeste ja naiste lõhede, tähendab siin siis tütar- ja poisslaste vaheliste lõhede äh, selgelt olemasolu, see, see lõhe on päris suur, äh, tüdrukute eeliseks äh, näiteks äh, lugemisoskus, praegu on see umbes kolmkümmend üheksa punkti Euroopas keskmisel, aga liikmesriikides on suured erinevused, aga tüdrukutel on siin väga suur edumaa lugemis- ja, ja loetu mõistmisoskuse osas ja see lõhe ainult süveneb neil on äh, ka äh, eelis näiteks matemaatiliste oskuste osas, aga see on väike umbes, umbes kümme protsenti, ähm, ühesõnaga suhteliselt väike. see on esimene asi, mida tuleb konstanteerida. ja esimene küsimus, mis siitki kohe tõusetub, kas on mingisuguseid konkreetseid samme selleks, et äh, seda lõhet vahendada? ja et kas on äh, konkreetseid eelarvevahendeid eraldatud selleks, et tõhusalt see probleem lahendada. teine punkt puudutab koolist väljalangevust äh, ja tõesti on väga palju noori inimesi, kes lihtsalt ähm, lõpetavad koolis käimise, langevad koolist välja ilma igasuguse äh, tunnistuseta või diplomita Äh, siingi erinevused liikmesriigiti suured, aga väga sõrged on need suur-, äh, protsendid, kes lahkuvad koolist enne lõpetamata ja siin äh, on rohkem poisse, sellepärast et ilmselge on see, et koolist väljalangemise probleem on pigem poiste kui tüdrukute probleem enamus riikides. kolmas punkt, see on üldharidus, ähm, siin on tõesti Äh, näha, et Euroopa tahab tõsta äh, üldharidust saavate inimeste arvu ja millised on erinevused poiste ja tütarlaste vahel siin, tegelikult see on, siin me räägime rohkem horisontaalsest segregeerimisest ehk valikud, mis tehakse nende ainete osas, mida õpetakse, õpita-, õp-, õpitakse. me näeme rohkem äh, poisse, kes lähevad kutseõppesse, mille tulemuseks on konkreetse kvalifikatsiooni omandamine äh, ja tüdrukud pigem äh, jätkavad üldhariduse institutsioonides. nüüd siis kolmanda astme haridus, sealt edasi kõrgtasemed, siin on tüdrukuid märksa rohkem igal pool Euroopa Liidus, kui on poisse, viiskümmend viis protsenti tudengitest kõrgharidusasutustes on tüdrukud Euroopas keskmiselt ja äh, ka rohkem diplomeeritud äh, noori naisi on kui mehi. nii et me jällegi jää, näeme siin lõhet, äh, mille, kus paremini on läinud tüdrukutel ja see lõhe suureneb, nii et siin on väga tõsiseid erinevusi, mida tuleb nentida ja, ja millele tuleb tähelepanu pöörata viies punkt, räägime siin jälle sellest, et vaadata konkreetset neid aineid, mida äh, inimesed õpivad ja millele nad keskenduvad. ja siin on näha seda, et tüdrukud ja poisid äh, ei äh, järgi sugugi võrdselt ähm, erinevaid aineid või elukutseid, näiteks näiteks eh, inseneriõppes, eh, eh, matemaatika või infotehnoloogia valdkondades on õppuritest ainult kolmkümmend protsenti naised, ülejäänud valdkondades on naisi rohkem kui mehi. nii et see on siis meie järgmine eesmärk, viies eesmärk või, või, või fakt, mida me tõestame, nendime. ja viimaseks elukestev õpe, siin me näeme jällegi lõhet aga teistpidist lõhet, nimelt äh, naisi on vähem kui mehi, kes äh, elukestva õppe äh, järgi elukestvat õpet saavad. siin on siis nüüd tabelis see kõik pandud pai-, kirja ja me oleme üritanud siis vaadata läbi Euroopa peamised asjasse puutuvad dokumendid ja üritame vaadata, kas need eesmärgid on siin arvesse võetud. ja mida me näeme, näeme seda, et esimene eesmärk, mille eesmärgiks, mis on siis äh, põhioskuste vahel lõhet äh, vähendada, seda tegelikult ei ole üldse dokumentides sees, aga teised eesmärgid äh, näiteks nagu koolist väljalangemine, sellele on viidatud enamus dokumentidest, aga väga neutraalselt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias seatakse endale eh, eesmärgiks vähendada nende noorte inimeste arvu, kes koolist eh, lahkuvad ilma seda lõpetamata kümne protsendini. see on ära märgitud ka võrdõiguslikkuse strateegias, kuid mingisugust konkreetset eesmärki pole seatud nii et äh, see on üks nendest punktidest, mida küll rõhutatakse, kuid millele kaasa ei ole mingisugust konkreetset eesmärki pandud. nüüd äh, naiste osaluse suurendamine mm, kutseõppes, siin on üks fraas võrdõiguslikkuse strateegias kirjas, kuid muidu mitte. nüüd, mis puudutab kolmanda astme või siis ülikooliharidust, Äh, eesmärk äh, on saavutada nelikümmend protsenti, ähm, et äh, inimeste protsent, kellel on aastaks kaks tuhat kakskümmend ülikooli diplom taskus, oleks nelikümmend protsenti, aga see on lihtsalt konstanteeritud muud midagi nüüd äh, naiste ähm, väga nõrk esindatus osades ähm, elu, osadel elualadel on märgitud ära võrdõiguslikkuse strateegias, aga ilma konkreetsete eesmärkideta ja sama puudutab siis seda, et üritatakse suurendada naiste äh, osalust elukestvas õppes. nii nagu te siis aru saate, osades dokumentides on asja mainitud, kuid mitte kunagi, mitte üheski dokumendis ei ole konkreetset eesmärki äh, ja et kuidagi peaks siis saavutatama ilma selleta seitsmekümne viie protsendine tööhõive. Need kaks programmi, mis kõige rohkem haridust muidugi mõjutab, on Erasmus kõigile ja Euroopa Sotsiaalfond ma saan aru, et mul aeg hakkab ümber saama, üritan natukene telegraafilisemalt sellest rääkida. Erasmus kõigile programmis, selle eelarve on üheksateist miljardit eurot. kui me loeme seda äh, teksti, nagu see on praegusel kujul, nagu ma saan aru, seda muudetakse, siin pole absoluutselt mitte mingisugust viidet äh, soole äh, ei ole mitte mingisugust äh, meeste-naiste põhist äh, strateegiat, ette ei ole nähtud mitte mingisugust äh, eelarve eraldust selle jaoks ega ei ole ka mitte mingisugust sammu, samme selleks, et võrdõiguslikkust siin tagada. ei ole isegi kasutatud öö, ei, ei koguta isegi andmeid meeste ja naiste kaupa selleks, et äh, tulevikus mingisuguseid muudatusi sisse viia. Euroopa Sotsiaalfond, sellest me juba oleme rääkinud, äh, siin jah, on äh, võrdõiguslikkus küll välja toodud ja siin on tõesti siis ka konkreetseid programme, mis on soolise võrdõiguslikkuse võtmes kujundatud ja mis tõesti siis ka rakendatakse selleks, et neid lõhesid vähendada. järgmine tabel see lihtsalt äh, taas kinnitab seda kõike, millest ma ütlesin varem. vasakpool tulbas on need kuus eesmärki, mis on välja töötatud ja siis on siin ära toodud see, mida on öeldakse Erasmuses nende asjade kohta. Äh, kõik vastused on ei, siin ei ole üldse mitte midagi kirjas ähm rahastamisvahenditest ma räägin, äh, rahastamisvahendite kohta tegelikult on täpselt null dokumenti, nii et täiesti võimatu on midagi siin analüüsida. Euroopa Sotsiaalfondi puhul äh, ka siin ei suuda me tegelikult midagi täpselt öelda, me teame, et kakskümmend viis miljardit sotsiaalfondist ähm, on eraldatud sellistesse valdkondadesse, mida võib koolituse alla lugeda ja hariduse alla, aga me ei saa mitte sugugi neid numbreid võtta lahti äh, selleks, et näidata, mille jaoks konkreetselt see raha on läinud ja kõik eesmärgid sugugi mitte ei ole ka siin arvesse võetud. ja kokkuvõtteks äh, tahaksin ma lihtsalt rõhutada järgmist ainult äh, Euroopa Sotsiaalfond äh, võtab praegu arvesse äh, sooküsimused ja kellel on ainus mõju teatud või mõnede nende eesmärkide osas on ka Sotsiaalfondi puhul neid eesmärke sellest kuuest, mida üldse ei arvestata. nii et põhimõtteliselt Erasmus kõigi jaoks siin ei ole mitte midagi veel tehtud või tehtud on ikka väga vähe nii et kogu see protsess tuleb veel läbida ja haridus- ja koolitusvaldkonnas oleme me tõesti silmitsi ühe väga tõsise raskusega, äh, kui me tahaksime kuidagi kasutada äh, soopõhise eelarvestamise põhimõtteid siin, sest et äh, lihtsalt mitte midagi ei ole tehtud. suur tänu ja ma vabandan, et natukene ajast üle läksin. suur tänu, proua Mölder ja nüüd siis võimalus kõigil küsimusi esitada, kui neid peaks juhtuma olema. härra Johanson. Tack så mycket för denna intressanta genomgång kring utbildningsområdet. Suur tänu selle ettekande eest. räägin oma taustast olen täiskasvanu haridusasutuses ise õpetaja ja seetõttu on see minu isiklik huvi ka, see temaatika. olen töötanud ka haridusküsimuste kallal täiskasvanu hariduses, nii et küsimus on, et äh, kui me räägime soolist eelarvestamist, siis me põrkume dilemmaga, nimelt pädevuse küsimused, sellepärast et Euroopa Liidu pädevuses äh, haridusküsimused ei ole, vaid liikmesriikide pädevuses. ja äh, isegi liikmesriigiti on vahel see kohaliku omavalitsuse pädevuses reguleerida. ja nii nagu ettekandja ütles, siis äh, sotsiaalfondi ja Rasmuse programmide raames on küll haridusdimensioon erinevates uurimisprogrammides on see samuti kajastatud. ja üle pika aja on meil nüüd võimalus äh, neid küsimusi ja nende lahendusi survestada. ja minu küsimus on siis, et milline on suur eelarvevaldkond, kus te näete, et hariduse tähtsus oleks kasvamas, kus me saaksime jälgida ka haridusküsimusi olulisemalt? maaelu arengufond, sotsiaalfond, Erasmus, kõigile programm. seal on haridusdimensioon olemas aga küsimus on, kas kõikides valdkondades äh, täidetakse ka soolise eelarvestamise põhimõtteid? Euroopa Liit äh, on tegelikult äh, kogu nende eelarvete eest vastutav, aitäh! suur tänu! vaatasin siin neid punkte üks kuni kuus ja tundub, et teatud äh, haridusstaadiumis nii naiste kui meeste puhul on vaja hakata tegema karjäärivalikuid ja arengud, mis viivad kõrghariduse saavutamiseni, on erinevad. kas oleks mõistlik professionaalne karjäärinõustamine, mis oleks äh, soopõhine, täna see nii on, ja kui me räägime täppisteadustest ja naiste vähesusest nendes valdkondades, siis äh, tundub, et äh, varases hariduse omandamise järgus äh, professionaalne karjäärinõustamine on puudulik. Euroopa Liidus tundub, et naisi ei kaasata piisavalt teadustegevustesse erinevatel põhjustel, peamiselt perega seonduvalt. kas me erinevatel hare-, haridustasanditel eh, piisavalt eh, pöörame tähelepanu nendele küsimustele, aitäh! Mrs Grebval, please! proua Grebval, palun! suur tänu, äh, mina olen Belgia naisorganisatsioonist see, millest te rääkisite, tegelikult näitab väga suurt äh, probleemi Euroopa võrdõiguslikkuse poliitikas, nimelt kui me räägime meeste-naiste vahelisest võrdõiguslikkusest, äh, siis me räägime sellest üldiselt, aga mitte kunagi peaaegu haridusest ja tegelikult äh, lõhed eelarves on ka väga suured numbrite tasandil, ma tahaksin omavahel üldisemalt seostada selle eelmise ettekandega Äh, sellepärast, et tõesti see, mis te ütlete hariduse koota, näitab ju väga selgelt seda, et liikmesriigid on teinud tohutuid investeeringuid võrdõiguslikkuse äh, tagamiseks äh, tüdrukute seas hariduses, aga samas läheb kogu see oskus, kõik see haridus, mida nad on omandanud, kaduma hilisemas elus kas me ei peaks natukene rohkem sellele tähelepanu pöörama, näitama uuringutega seda, et jah, investeeritakse tütarlastesse, tüdrukud saavad kooliharidust, tehakse tohutuid investeeringuid, kuid neid lähevad kõik korstnasse sellepärast et äh, pärast see kõik läheb kaduma, võrdõiguslikkus, võrdsus kaob palkade puhul ja nii edasi. kas ei peaks mitte rohkem äh, hakkama hindama ka seda, et äh, et kuidas neid investeeringuid, mis on tehtud haridusse, panna kandma tulu ka tulevikus? ja kuidas sellega parandada olukorda tööturul naiste jaoks, aga, aga üldisemalt siis suurendada ka seda äh, Äh, majandussõltumatust. ma annan proua Meldersile nüüd äh, lõpetuseks võimaluse vastata. mikrofon, palun. see, mis puudutab äh, seda probleemi, mida te rõhutasite, tõesti, ka mina viitasin sellele et liikmesriigid äh, on ise oma hariduspoliitika eest vastutavad, kuid samas me teame ja äh, ka varem öeldu näitab seda, et äh, Euroopa dokumentides, kui rõhutatakse seda, et võrdlikkus oleks tagatud, on väga paljud, oleks väga paljud liikmesriigid kohustatud midagi selles osas tegema, kui neil on kohustus midagi teha, siis nad ka midagi teeksid, nii et jah, tõesti, ma arvan, et see peaks olema kohustuslik nüüd äh, see küsimus, mis puudutab valikuid, äh, siin komisjonis ka on ju äh, naised ja teadusmaailm osas kokku pandud komisjon, mina ise osalesin selles töös ka aastal kaks tuhat üheksa, praegu paneme kokku kaks tuhat üksteist aasta näitajaid, me üritame neid äh, Helsingi grupi kaudu andmeid kokku koguda ja šifreerida neid andmeid, see on väga suur töö selleks, et äh, teadusega seonduvad probleemid esile tuua. teatav stereotüüp tüüp, teatavad stereotüübid äh, viitavad sellele, et väga paljudes teadusvaldkondades naiste osalus on väike bioloogia, keemia ja nii edasi, aga teinekord need valdkonnad ka muutuvad väga kiiresti. me oleme üritanud igal juhul toetada igasuguseid teavituskampaaniaid ka komisjoni tasandil, kes ju samuti rahastab teadusprogramme ja puudutavad ju ka otseselt sellele. me üritame välja selgitada, miks näiteks inseneriteadused ja informaatika valdkond on äh, põhimõtteliselt täiesti äh, meestepõhised. Äh, asjad arenevad, sellepärast et kakskümmend aastat tagasi oli olukord ka ülikooli lõpetajate puhul hoopis teistsugune, nii et asjad on pidevas muutuses ja väga paljud liikmesriigid on teavituskampaaniaid käivitanud ja tohutuid uuringuid on rahastatud äh, Äh, selleks, et äh, välja selgitada mm, täpselt, milline on olukord ja nüüd see küsimus tööhõive kohta. tõsi see on, et äh, naised on rohkem ja rohkem haritud, aga samas lämmatatakse nad siis pärast tööturul, palgavahe, see on asi, millest me saame ikka väga visalt lahti ja mis pigem hoopis süveneb paljudes riikides. ja lisaks sellele on ju veel see, et äh, räägitakse sellest, et kakskümmend aastat tagasi oli tõesti nii, et kogu see haridus läks korstnasse. aga tegelikult see nii ei olnud. kuigi võib-olla tollal öö, äh, seda esines, aga praegu on siiski äh, meil väga selge eristumine nende naiste vahel, kes teevad karjääri ja kes karjääri ei tee sellepärast et see lihtsalt ei ole võimalik, nii et, et, et siin tõesti me praegu ei näe mitte mingisugust arengut. suur tänu, proua Möldas, selle ettekande eest ja läheme nüüd edasi järgmise punkti juurde meie päevakorras ja annaksin äh, sõna proua Antigone Liberakile kes äh, tutvustab oma analüüsi siis tervishoiu, äh, heaolu ja keskkonna äh, vaatevinklist ja nii nagu teistelgi kõnelejatel, on teilgi viisteist minutit oma esialgseks ettekandeks. ma saan aru, et teinekord on raske võib-olla sellest ajapiirangust kinni pidada, te olete väga tõsist tööd teinud ja, ja viieteistkümne minutiga seda tohutut tööd kokku võtta on raske, aga kui te saate hakkama, siis äh, ma oleksin väga-väga tänulik teile, palun. Uh, suur tänu, annan endast parima, et lühidalt teha. kui me räägime tervisest, heaolust ja keskkonnast, siis esimene küsimus, mis äh, kohe meeles mõlgub, on, kuidas on need küsimused olulised äh, soo perspektiivist? kindlasti on olulised, aga kuidas täpselt? see lähenemine, mida meie kasutame, eeldab, et äh, inimeste, meeste ja naiste heaolule on need valdkonnad väga olulised, aga samas võivad äh, need teemad äh, põhjustada ka soolist ebavõrdsust nii otseselt kui kaudselt. me teame ja juba ka varasemates ettekannetes on seda öeldud, et tervise, heaolu ja keskkonna valdkondades on põhiline otsustuspädevus liikmesriikide käes lähimuspõhimõtte kohaselt. ja otsused tehakse madalamatel tasanditel aga sellegipoolest usume me kindlalt, et Euroopa Liit saab siin vallas oluliselt panustada, äh, sellepärast et kaudselt on võimalik neid teemasid mõjutada ja saavutada tulemus, mis on võimsam, kui selleks eraldatud rahasummad näitavad. nii et äh, kokkuvõttes on võimalik kulutada üsna mõõdukalt, aga saada äh, Äh, suured tulemused, mõjutada seda, kuidas inimesed mõtlevad ja tegutsevad nendes valdkondades. Äh, veel üks äh, raskus, kuidas sooküsimusi täpselt siis tervise, heaolu ja keskkonna vallas lahendada on see, et mitmed nendest eesmärkidest tähendavad avalikke hüvesid mis tähendab, et neid on väga raske konkreetsetele gruppidele suunata ja mitmed välised mõjutajad ka domineerivad, mis äh, hägustab seda pilti veelgi. edasi, kui me räägime teadus- ja arendustegevusest ja innovatsioonist, siis see kõik survestab meid mõtlema pikaajalises perspektiivis ja mida pikem on horisont meie silme ees, seda vähem detailsem äh, saab olla ka meie hinnang äh, soo küsimuste mõjust. minu ettekande põhiline teema on see, et nendes kolmes valdkonnas on peamised eesmärgid väga laialt ainult defineeritud seega nende sootundlikkuse määr on praegu ebaselge ja seda saab ainult äh, viidata. Äh, aga loomulikult selle mündi teine külg on see, et meil on aega äh, tegutseda selleks, et seda laiemat lähenemist kitsamaks timmida kõigepealt vaatame siis äh, tervishoiu ja soo küsimusi. selge on see, et tervis, kas hea või halb, võib olla nii põhjus kui tagajärg äh, soolõhest. või siis teisisõnu soolisest ebavõrdsusest. kõigepealt ma räägin äh, pakkumisest siis ligipääsust ja tervisetulemitest. kõigepealt ähm, siis pakkumise külg. kes tervishoiusektoris töötavad, kui me vaatame meeste ja naiste jagunemist erinevates tervishoiuvaldkondades, siis on väga selge, et polariseerimine on väga tugev, naised on üleesindatud just hooldusvaldkonnas ja madalama positsiooniga töökohtadel tervishoiusektoris, samas äh, kõige paremat tööd saavad ikka kõige kõvemad mehed. nii et äh, kindlasti sooline tasakaal on siin paigust, paigast ära. mis puudutab äh, tervishoiuteenustele ligipääsu, siis kõigepealt tuleb vaadata loomulikult taristu küsimusi, nii füüsilist kui rahataristut aga vaja on analüüsida ka konkreetsete gruppide äh, vajadusi, kas me räägime sisserändajatest, kas me räägime vaesusriskis elavatest inimestest, kaasatusest, ähm, äh, vanematest äh, naistest ja nii edasi, siis kõik need grupid teatud määral kattuvad. tulemid tervishoiule ja terviseküsimustele. mida me teeme siis täpsemalt selleks, et tagada, et äh, rahva tervis on nii hea kui võimalik? me näeme, et ressursside eraldamine teatud tingimustele ei ole võrdne. ja see soolisest vaatepunktist mängib olulist rolli sellepärast et äh, naiste tervishoius ei ole meestele ja naistele võrdsed äh, tingimused ja väga oluline on siin ennetustegevus, ennetustegevus ning tervislike eluviiside toetamine tervishoiustrateegia dokumentide äh, eesmärgid ja mitte mitmeaastase finantsraamistiku eesmärk konkreetsemalt, on see, et tuleb Äh, ennetada ennetatavaid äh, soolisi ebavõrdsusi pikas perspektiivis. selleks, et seda teha, on äh, loomulikult uurimistegevus väga oluline. kuidas neid teemasid paremini lahendada, kuidas konkreetselt eelarvelisi vahendeid jagada konkreetsete haiguste ennetamiseks ja raviks ja nii edasi. ja toon siin väga kiire lühikese näite selle kohta, kuidas nii mehed kui naised vanemas eas kuigi kõik teavad, et naised elavad kauem, siis nende tervise, tervislik seisund ei ole nii hea, kui võiks arvata. selles tabelis on näha, üleval. protsenti nendest inimestest, äh, mehed sinised, naised punasena tähistatud siin Euroopa Liidu riikide lõikes, kus äh, inimesed, kes on viiskümmend aastat vanad ja vanemad, äh, kannatavad, põevad mõnda kroonilist haigust. siin on arvesse võetud kaks ja enam kroonilist haigust selles valimis olevatest riikidest te näete, et kui me võtame protsendi elanikkonnast, siis äh, naised äh, on tõenäolisemalt kannatavad äh, kahe või rohkema kroonilise haiguse all. alumine tabel näitab inimesi, kes kannatavad kliiniliselt diagnoositud depressiooni all eurode skaalal ja siin on see lõhe veelgi enam selge, te näete, et erinevates riikides, olgugi et äh, naiste eluiga on pikem, on nad vastuvõtlikumad kroonilistele haigustele ning ka depressioonile võrreldes meestega. ja huvitav on siin puhul veel see, et see kehtib kõikide valimisalade riikide kohta. rääkides heaolust, siis on selge, et turupõhises ühiskonnas on äh, ter-, on heaolu rohkem kui lihtsalt ligipääs ressurssidele, rahale, äh, sellepärast et äh, materiaalsed puudujäägid viivad viia ka võimu ebavõrdsele jaotusele ühiskonnas. ja kuigi see, kuidas heaolu nähakse, on seatud peamiselt äh, alati tarbijakaitse küsimustele ja siin ei ole võimalik viidet äh, naisküsimustele näha siis üks äh, topeltkoormuse avaldamise väljund naiste puhul on see, et nad hoolitsevad oma pere eest, äh, teevad sisseoste ja teevad kõike muud äh, ka lisaks tööl käimisele, siis see tarbijakaitse võib olla siiski kaudselt naisi soosiv, kuna naised on ka tarbijad. aga heaolu on hoopis midagi enamat ja õnneuuringut näitavad eluga rahulolu ning seda, kuidas naised ja mehed on erinevalt äh, oma eluga rahul. Äh, viimase kolmekümne aasta jooksul on naiste rahulolu eluga, naiste õnnetunne vähenenud nii absoluutsetes kui suhtelistes terminites võrreldes meestega ja püsiv soolõhe on ka selles, kuidas inimesed näevad äh, seda rahasummat, mis on nende käsutuses ja kuidas see on seotud äh, nende õnnetunde ja eluga rahuloluga. Äh, naiste puhul on see korrelatsioon palju raskem, sama rahasummat kontrollides on naised rahulolematumad kui mehed Neid tulemusi ei ole väga lihtne tõlgendada. ma usun, et erinevaid tõlgendusviise te leiate kõik huvitavaid, aga kindlasti on selles vallas vaja palju ära teha. ja see eh, lähenemine on väga otseselt seotud soorollidega kui me jätame kõrvale õnnetunde ja eluga rahulolu ja läheme edasi keskkonnaküsimustega, siis eh, Eh, siin on jällegi eh, pakkumise külg selge. keskkonnaküsimused võivad olla tuleviku töökohtade jaoks olulised, oluline on siin eh, söö, soolõhesid vältida. aga kui kapitali intensiivsus on suurem, siis selles valdkonnas, siis äh, on väga selge, et naiste ees on suuremad tõkked äh, nende töökohtade saamisel. ja see viib meid ka ühtlasi problemaatilise ühenduslüli juurde, nimelt naised versus rohelised töökohad ja teine va oluline valdkond siin on loomulikult äh, ühistransport ja ühistranspordi kvaliteedi parandamine, mis võib kaudselt mõjutada ka naisi kuna naised on ühistranspordi peamised kasutajad ja loomulikult on ka äh, kohalike keskkonnaprobleemide küsimus siin. ligipääs maapiirkondades näiteks, äh, sellega tegeleb ka ÜPP. Äh, need valdkonnad on väga laiad ja need, neil võib olla soorollidele öö, otsesem või kaudsem mõju ning sidusat lähenemist on siin väga raske rakendada. strateegiast rakendamiseni. kolm sammu siin jälle, kõigepealt tuleb äh, soolised eesmärgid äh, tuvastada, mida peaks tegema, edasi, mida Euroopa Liidu strateegia äh, dokumendid nende eesmärkide kohta ütlevad ning lõpuks eelarvevahendid mis kasvu ja tervishoiu tugevdamiseks äh, eraldatakse. Äh, sektoraalsed äh, programmid, näiteks tarbijakaitse küsimused, keskkonnategevusprogrammid, pannakse lõplikult paika aastal kaks tuhat kaksteist, nii et me täpselt ei tea, mis nendes valdkondades toimub ka tervishoiuprogrammides äh, on sooküsimusi puudutatud, aga teistes programmides äh, on need küsimused jäänud äh, peamiselt käsitlemata. siin näete te tervishoiu, heaolu ja keskkonna eraldisi. kui te lähete siia alumistele eelarveridadega, siis te nä-, ridadele, siis te näete muudatusi võrreldes eelmiste eelarveperioodidega, mm, sest meil on rohkem ressursse peaaegu kõikides valdkondades, äh, välja arvatud äh, ühtne põllumajanduspoliitika. ja äh, suurenenud on ka uurimistegevuse rahastamine, aga sootundlikud valdkonnad ei ole siin tuvastatud Lähen kohe otse oma kokkuvõtte juurde ja ütlen, et palju põhjuseid on selleks, et soorolli eh, jälgimisküsimusi suurendada. eesmärgid, mis on seotud eh, tervise, heaolu ja keskkonnaga, on väga olulised eh, inimeste igapäevaolule, aga Eh, rahastamisvahendid eh, sooküsimusi ei puuduta, lähevad neist mööda ja see puudutab kõiki ühiskondi. selline silma kinni pigistamine soo küsimuste suhtes eh, mõjutab nii võrdõiguslikkust, töökohtade loomist kui ka mm, teadusuuringute suundi. see on väga oluline nii äh, soolise tasakaalu tagamiseks töökohtadel kui ka need küsimused, milliseid uuringuid läbi viiakse ja kes nendest kasu saavad. sootsentraalseid äh, töökohti on vaja, samuti energia ja tervishoiu valdkonnad on kindlasti kõige olulisemad sektorid selleks, et kriisist väljuda. ja sellepärast on kõige olulisem äh, leida ja pöörduda just nende poliitikaosade soodimensiooni poole. ja kui korrektiivset tegevust ei võeta ette kohe ilma soorollidele tähelepanu pööramata, siis see uus rõhk, mis eelarveridadel on ähm, tervishoiule, heaolule ja keskkonnale ning ka summade suuremine nendes valdkondades võiks tegelikult potentsiaalselt veel rõhus, rõhuda äh, soolistele lõhedele ja süvendada neid ja mitte seda probleemi lahendada. aitäh! suur tänu selle ettekande eest! ja nüüd on võimalik esitada küsimusi või teha märkusi. küsimusi ei ole, ütleb härra esimees. siiski proua Klas, palun. vabandust, käisin äh, vahepeal ühel teisel kohtumisel. seega ma tuleksin nüüd oma esialgse küsimuse juurde tagasi keskkonna ja sotsiaalvaate äh, küljest. kuidas me saaksime ühendada äh, naisküsimust? ma olen teiega täiesti nõus, kui te väidate, et naised on eriliselt tundlikud äh, keskkonna suhtes ja nad on ka väga tundlikud sotsiaalses küsimustes, pereküsimustes. mina olen ka keskkonnakomisjonis ja ma tean väga hästi, et just naised on ka energia küsimuses tundlikud, sest et suurem osa energiast ju kasutatakse ära kodudes. ma arvan, et see teadmine võimaldaks meil teha midagi konkreetset naiste jaoks. Teie ettekandest ma ootasin mingisugust et-, ettepanekut, kuidas me peaksime edasi eh, tege-, tegutsema, kas eh, parlament peaks looma konkreetse projekti naiste jaoks, mis võimast-, võimaldaks neil olla aktiivsemad just tänu sellele, et nad on tundlikumad, neil on ka teadmised ja nad eh, saavad oma teadmisi ära kasutada härra esimees, ma tuletan meelde, et ka raportis eh, kliimamuutuste kohta me juba rääkisime sellest samast eh, küsimusest. me võiksime toetuda sellele eh, naisõiguste vaateküljest ja võimaldada naistel olla aktiivsemad. aitäh. proua Liberakil on sõna. mikrofon puudub okay, what I tried to show in my presentation. mida ma püüdsin siis oma ettekandes näidata? Nendes valdkondades, kuigi kõik mõistavad, et inimeste igapäevaelule on see väga oluline, on väga raske siin seda soolist mõõdet konkreetselt äh, tuvastada. ma näitasin, kuidas naiste ja meeste puhul on erinevad äh, kroonilised haigused, aga rääkisin ka nende vaimsest tervisest. see on üks äh, võimalus äh, siin tuua välja erinevaid probleeme, mis meeste ja naiste puhul on tavapärased. teine küsimus on, kes peaks tegelema nende valdkondadega. ja siin on konkreetne soodimensioon ka olemas. kes konkreetselt hakkab töötama nende uute programmidega, mis puudutavad keskkonda, heaolu ja tervist? pean ütlema, et olen üsna umbusklik ja mul on tunne, et pean olema siin otsekohene. olen skeptiline kui me seostame naisi otseselt alati tarbimisega ja naisi sellega, kes äh, perekondades otsuseid langetavad. Äh, igal pool maailmas äh, see küll nii on, aga ma kardan, et see viib stereotüpiseerimiseni ja edastab meie poolt vale sõnumi oluline on anda naistele võimalus teha informeeritud otsus, on vaja suurendada nende teadmisi, eh, samuti ka nende potentsiaalsete otsuste mõjudest. aga naised ei ole ju ainsad, kes otsustavad tarbimisküsimuste üle, keda peaks kaitsma. nii et eh, kui naistel on siin otsesem või kaudsem mõju siis sellegipoolest ma loodan, et tulevikus, ma ei tea, kui kaugel see tulevik võib olla, siis need küsimused, kui me seostame inimesi teatud stereotüüpidega, ma loodan, et see stereotüpiseerimine lõpeb. ja üks küsimus on muidugi, kes töökohad endale saab, keda palgale võetakse, seda saab teha nii teadus-, innovatsiooniuuringutes kui keskkonna vallas. ja teine küsimus on, et kes, äh, kelle hüveks need tegevused toimuvad kui te teete konkreetsetes riikides uurimisi, viite läbi, siis te teate, kes on kasusaajad, kui uurimistööd muidugi õnnestuvad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 Äh, loomulikult on oluline, kes millises positsioonis äh, tööturul on ja keskkonna valdkonnas on oluline, kes äh, teevad otsused. kui me vaatame konkreetselt transpordisektorit, siis loomulikult kui me räägime füüsilisest keskkonnast, siis mehed ja naised liiklevad erinevalt, tulevikus loodetavasti see nii ei ole aga täna kindlasti on soorollide põhiline liikumine äh, füüsilises keskkonnas ja vajadusi näevad ka seetõttu need grupid erinevalt. Äh, naised pigem kasutavad ühistransporti, mehed sõidavad autodega nii et äh, loomulikult mõjutab äh, neid küsimusi see ka, kui mehed äh, otsustavad, kuidas taristut edasi arendada, siis nad pigem ehitavad maanteid ja mitte, mitte raudteed. nii et kindlasti on oluline see, kes konkreetselt otsustab. see on muidugi stereotüüpne, aga oluline on ju see, kas ühistransporti eraldatakse vahendeid või, või maanteedesse. proua Tart, ma teen lühidalt, see, mis me praegu kuulsime, pani mind mõtlema sellele, et millised on need äh, majanduslikud otsused, mille langetavad naised kõikides, kõikides valdkondades, olgu see tervishoid või keskkond või oma konkreetseid töökohti puudutavas, et milline on see üldpilt? ja teine asi, millele ma teie tähelepanu viitaksin, on see, et te ilmselt teate, et äh, Taani eesistujariigina rõhutab naiste rolli kliima soojenemisega seonduvas ja tegelikult oleks väga huvitav seega näha, milline on selle töö tulemus pärast kuuekuulist eesistumisaega see võib-olla viiks äh, parema teadlikkuseni selle kohta, et milline on naiste roll mitte ainult kliima soojenemisel, vaid, vaid ka mu-, muidu. aitäh! suur tänu ja nüüd annan lõpetuseks võimaluse vastata proua Liberakile. suur tänu! teie äh, märkuste, küsimuste eest, sellepärast et äh, kõigepealt proua härra esimees, te kasutasite ära võimalust tõstatada üks väga oluline küsimus ja ma olen teiega sajaprotsendiliselt nõus selles osas, et need, kes langetavad otsuseid, otsustavad ju muidugi ka selle, milline see otsus on, mis langetatakse. seega otsuses langetusstruktuurid juba iseenesest äh, on väga olulised. ja on täiesti ilmselge, et äh, tõsiasi, et otsused langetati varem täpselt nii, nagu need langetati, on mõjutanud äh, asju. aga lisaks protsessile ei tohi silmist lasta ka eesmärke, keskenduma peab mõlemale pro-, otsuse langetusprotsessile ning prioriteetidele. nüüd äh, naiste roll kliima soojenemise puhul käib praegu väga elav arutelu selle üle, et milline see naiste roll on olnud üldiselt ja et milline on naiste roll keskkonnavõtmes. meil on suhteliselt vähe andmeid praegu selle kohta, tuleb tunnistada, aga väga oluline on muidugi hoida sidet ähm, ja jälgida seda, millest räägitakse, sellepärast et äh, lõpuks viib see palju parema statistikani ärgem unustagem seda, et väga paljud nendest asjadest, mida peetakse täna terveks mõistuseks, olid veel mõni aeg tagasi täielik utoopia ja võimatu. suur tänu, proua Liberaki. ja läheme edasi. ja vahetatakse siin jälle kohti. järgmine punkt on põhiõigused, tervitame proua Ruberit, kes äh, sellest meile räägib. ja ka teil on maksimum viisteist minutit äh, oma analüüsi tulemustest äh, meile rääkida, nii et annan teile võimaluse siis kohe praegu. suur tänu mina räägiksin siis põhiõiguste harta rollist võrdõiguslikkuse kontekstis esmalt ja siis räägin sellest, kuidas mitteaastane finantsraamistik ähm, äh, on keskendunud soolise süvalaiendamise ja võrdõiguslikkuse edendamisele põhiõiguste raames ja et kas mingisugust analüüsi on selle juurde tehtud? nagu te kõik teate, põhiõiguste harta äh, võeti pidulikult vastu aastal kaks tuhat ja sellest sai õiguslikult siduv dokument Lissaboni lepinguga aastal kaks tuhat üheksa ja on väga oluline, et selles hartas on äh, ka võrdõiguslikkuse jagu sees, äh, naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus kõikides valdkondades, sealhulgas töö, tööhõive ja palga osas ja sellele lisandub siis veel kõigi õigus äh, mittediskrimineerimisele. kui me mõtleme sellele, mida see harta pakub soolise võrdõiguslikkuse edendamise aluseks, siis kooruvad sealt välja võtmepunktid kõigepealt äh, harta taas kinnitab Euroopa Liidu äh, pühendumist äh, soolise võrdõiguslikkusele ja meie ettekannet kujundamisel Äh, paluti meil tähelepanu pöörata Euroopa lisandväärtusele kui põhimõttele ja üks lisaväärtus, mida Euroopa saab pakkuda, on sooline võrdõiguslikkus. sellepärast, et just nimelt läbi Euroopa Liidu on väga paljudes riikides võrdõiguslikkus tõusnud esile ja võrdsus on tagatud palju rohkem, kui see oli varem, nii et see harta tõesti äh, kannab endas väga palju võimalusi selle õiguse jõustamiseks nüüd õigus mittediskrimineerimisele ja õigus kolmandate riikide kodanikele ja varjupaiga taotlejatele annavad meile ka võimaluse, kuidas minna ed-, minna kaugemale sellisest võrdõiguslikkuse äh, lähenemisest, kus mehed vastandatakse lihtsalt naistele, vaid keskendutakse mitmetele diskrimineerimise tasanditele ja et saab konkreetselt äh, rääkida sellistest asjadest nagu, et äh, Äh, vaesus põhimõtteliselt on äh, naise nägu ja, ja rännet puudutab, ränne puudutab ka naisi rohkem kui mehi. ja äh, harta ju keelustab inimkaubitsemise ja viitab inimväärikusele ja ka sellele, et soopõhine vägivald on inimõiguste rikkumine. ja oluline on ka see, et põhiharta annab õiguse kodakondsusele ja võrdsuse seaduse ees. Need on äh, väga olulised selleks, et inimesed üldse saaksid oma põhiõiguseid nautida. nüüd aga keskenduksin natukene sellele, mis selle hartaga ei ole kaetud põhimõtteliselt annab see harta niinimetatud negatiivsed vabadused ehk teisisõnu äh, Äh, harta nõuab, et ei oleks mitte mingisuguseid tõkkeid äh, või reegleid või seadusi, millega piirataks naiste juurdepääsu tööhõivele, äh, töökohtadele, õigusele ja nii edasi, aga negatiivsete vabaduste muutmiseks positiivseteks vabadusteks, kus inimestele antakse õigus ja võimalus oma õiguseid rakendada, tuleb minna kaugemale tuleb anda naistele juurdepääs selleks, et nad tõesti saaksid hakata kasutama oma õigust võrdsusele peale positiivsetele vabadustele, siis on võimalik välja tuua siin kolm asja, mis oleks vajalik ära teha Euroopa tasandil. kõigepealt on vaja Euroopas raha selleks, et soolist võrdõiguslikkust edendada ühtse väärtusena, nii nagu me seda oleme näinud üle terve Euroopa Liidu. ja on väga oluline, et me harta äh, siin võtaksime aluseks. lisaks peab meie poliitika langetamise puhul olema lähenemine märksa holistlikum ja kõikehõlmavam selleks, et naistel oleks õigus näiteks rakendada oma õigust töökohale, on neil vaja juurdepääsu hoolekandeteenustele näiteks. ma mõtlen siin praegu sotsiaalkindlustussüsteemidele praegusel kasinusperioodil, kus pidevalt kärbitakse peaasjalikult just nimelt sotsiaalteenuseid ja inimeste õigus hoolekandeteenustele juurdepääsu saada väheneb ja väheneb ja läbi selle õõnestatakse inimeste õigust äh, minna tööle äh, ja jääda tööturule. meil on vaja konkreetseid samme ka selleks, et saada üle pidevatest tõketest ja piirangutest, selleks et suurendada inimeste võimekust oma õiguseid rakendada ja kasutada, aga veelgi olulisem on see, et võrdõiguslikkuse küsimused tõuseksid nähtavale. soolise süvalaiendamise üks suuri ohte on see, et tegelikult need sooküsimused kaovad hoopis ära nende muude teemade sisse, sest nad on igal pool ühtselt sees ja me tõime siis välja konkreetsed eesmärgid põhiõiguste osas, äh, soopõhise vägivalla vastane võitlus, inimkaubitsemine, üldised meeste-naiste vahelise võrdsuse küsimused, näiteks nagu palgavahe, otsuse langetuses äh, äh, naiste esindatus, majanduslik sõltumatus, ähm, vaesuse ja migratsiooni ähm, nii-öelda feminiseerumine ning äh, Äh, võimalus oma põhiõiguseid rakendada, äh, meie äh, siin kokkuvõttes ei, ei ole kõik asjad ära toodud, pikemas dokumendis on näiteks nagu juurdepääs kohtule, kolmandate riikide kodanike õigused, varjupaiga taotlejad ja nii edasi. räägiks nüüd aga täpsemalt mitmeaastasest finantsraamistikust, nagu juba öeldi kui me vaatame mm, finantsraamistiku dokumenti, üldiselt on siiski väga suurt pettumust valmistav see, et süvalaiendamisele ei ole midagi, mingit tähelepanu pööratud ja ei ole ka eraldi eelarveridasid võrdõiguslikkuse edendamiseks. minu seisukoht äh, on, et tegelikult peaks olema ju sooline võrdõiguslikkus äh, horisontaalne eesmärk üle kõikide programmide, mis läbiks kõiki programme ja see, et see on üldraamistikust väljas, on küll tõsine probleem ega siin ei olegi rohkem midagi öelda, see on väga kehv tulemus. aga võib-olla me peaksime siis selles kontekstis keskenduma üksikutele programmidele, mis on seotud põhiõiguste hartast toodud õigustega, me oleme siin välja toonud kolm programmi, mis on sellega seotud, õigus kodakondsusele programm, see integreerib Daphne kolme põhiõiguste ja kodakondsuse hartad ja mittediskrimineerimise äh, ja mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse mm, osad äh, progress programmis. Euroopa kodanikele ja äh, varjupaigafond siis samuti. kui me vaatame äh, andmeid, mis meil selle kohta on ja kui me võrdleme seda eelarvega, siis ma tuleksin kõigepealt äh, kodanikuprogrammi juurde, sellest alguses äh, ka proua Suver rääkis nimelt on langetatud otsus need kolm programmi omavahel integreerida, aga samas Daphne kolm ja diskrimineerimise vastane osa ja soolise võrdõiguslikkuse osa progressis olid kaks konkreetset programmi varem, mis keskendusid äh, võrdõiguslikkuse saavutamisele. Daphne kolm oli naistevastast läbi, äh, vägivalda puudutav programm ja, ja üks osa oli siis konkreetselt võrdõiguslikule suunatud ja mitmekesisuse tagamine ja mitme, mittediskrimineerimise allalangemise õiguse tagamine. praegu meil ei ole mitte mingisugust infot, milline on osa, milline, kui suur on see osa eelarvest, mis läheb sellele uuele programmile, mis Daphne ja Progressi kokku võtab. meil ei ole lihtsalt konkreetset ülevaadet üldse selle kohta, kui palju täpselt äh, nende erinevate osade all kulutatakse. Daphne ja Progress äh, olid need kaks programmi, mis äh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveperioodil kõige rohkem tähelepanu pöörasid võrdõiguslikkusele. põhiõiguse ja kodanluse programm oli tegelikult suurt meelehärmi tekitav, sest et analüüsi raport, aruannetes ei ole mitte midagi soo-, ei ole üldse soole viidatud, ainus erinevus on põhiõiguste äh, amet, kelle ähm, iga-aastane aastaaruanne on, on tõesti sooküsimused võtnud esile eraldi aruandes ja seal on eraldi peatükk suisa. ja eraldi peatükk äh, roomade osas, kus samuti siis ähm, äh, mustest naistele pööratakse rohkem tähelepanu. nii et me näeme, et, äh, et see üldine programm ei viita mitte mingisugust, viita mitte kuidagi võrdõiguslikkusele, aga õnneks põhiõiguste agent, amet võtab selle esile. nüüd need kolm programmi, üks nendest ei ole tõesti üldse tähelepanu pööranud äh, sooküsimustele ja äh, probleemiks on see siis, et äh, sooküsimused lihtsalt kaovad pildilt ja, ja saavad ka rohkem vahendeid sellepärast, et üks mõte, miks me üldse tahtsime tuua sisse äh, paindlikkuse nendes programmides oleks see, et oleks võimalik äh, vahendeid jagada nende mm, äh, kolme fondi vahel natukene paindlikumalt. huvitav on ka see, et äh, kogu eelarve on ainult üheksakümmend kuus koma kuus protsenti võrreldes ka eelmise eelarveperioodiga Eh, kodanike Euroopa programm on suhteliselt huvitav, sellepärast et eesmärgiks on läbi sotsiaalse dialoogi ja osaluse soodustada erinevate gruppide vahelist eh, eh, suhtlemist eelarvega, siin on natukene vähenenud, aga see on väga-väga oluline programm selleks, et võrdõiguslikkuse ja põhiõiguste temaatikat edendada. kahjuks praeguses programmis ei ole jällegi sooküsimused ära märgitud eraldi teemana kuid sellel on väga-väga äh, oluline meede ühes horisontaalses mm, osas järgmisel eelarveperioodil. nimelt ei kutsuta üles mitte ainult soolisele võrdõiguslikkusele, vaid ka soolisele tasakaalule osalusnumbrites kõikide meetmete puhul ja see viib tagasi meid nende arutelude juurde, mis puudutab otsuse langetamist, ehk teisisõnu, et kui naised programmidesse ei ole kaasatud, siis äh, nad nendega ikka ei liitu, see ei tähenda seda, et äh, peaks seal naistele eraldi programmid olema kujundatud. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend eelarveperioodi jaoks ma veel täpseid numbreid ei ole näinud, loodetavasti see nii jätkub, kuid huvitav on see, et sooline võrdõiguslikkus ei ole seatud konkreetsete programmide ja projektide puhul eraldi eesmärgiks, see on küll ära mainitud, kuid midagi konkreetset selles osas ei ole. uues rände- ja varjupaigafondis ei ole üldse viidatud äh, võrdõiguslikkusele ja ka see valmistab muidugi meile pettumust. Äh, räägiksin siis nüüd äh, paari sõnaga, või tähendab, vabandust, võtaksin kokku paari sõnaga öeldu. me oleme juba siin rõhutanud seda, et mitmeaastane finantsraamistik ei ole võtnud üldse mitte mingisugust võrdõiguslikkuse suunast lähenemist ja Daphne ja Progress on siis nüüd integreeritud äh, sellises, sellesse üld, üldisesse põhiõiguse ja kodakondsuse programmi. ja see tähendab seda, et äh, lihtsalt äh, võrdõiguslikkuse küsimused äh, jäävad ilmselt varju ja on terve rida üldiseid riske veel. nimelt soo võr-, soolise võrdõiguslikkuse küsimused segatakse niimoodi üldiste mitte diskrimineerimist, diskrimineerimist puudutavate teemadega ja ühesõnaga kaovad pildilt, nagu öeldud ja see, et ei ole konkreetset eelarvet ette nähtud võrdõiguslikkuse edendamisele, loodetakse siis äh, lepingu tasandil seda, et peetaks kinni sellest lepingust, aga mitte kuid-, mitte kuidagi ei meenutata inimestele seda, et nad peavad mõtlema ka soolisele võrdõiguslikkusele. muidugi Euroopa Liit on sellele pühendunud, aga, aga praegu see on justkui jäänud väga paljudel kahe silma vahele ja seda, kui seda ei edendata, siis ta ei suu-, ta ei suuda ka oma, siis ka ise, iseenesest see ei tule. ja siis on see oht, et soolisele võrdõiguslikkusele varem suunatud vahendeid kantakse nüüd ümber, kui sooline võrdõiguslikkus ei ole toodud konkreetsete prioriteetid, prioriteetina välja selleks, et neid riske natukene maandada, peaksime astuma minu meelest neli sammu, ma nüüd kordan seda, mida siin täna on juba öeldud, väga selged ja saavutatavad eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks, see eelarve peab olema läbipaistev ja ette enna- äh,, ettearvatav kahesuunaline lähenemine, konkreetsed eesmärgid ja üldised suunad selleks, et meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust suurendada ja loomulikult tuleb ähm, eelarve mõju, eelarve kasutamise mõju võrdõiguslikkusele ka hinnata. ja võib-olla kõige olulisem on see, et soopõhiselt koguda ka statistikat, et need ei oleks modifitseeritud nii Eh, nagu seda, ähm, nagu see on öeldud dokumendis praegu, et soopõhiselt kogutakse statistikat siis, kui see osutub vajalikuks, aga ei öelda, millal see osutub vajalikuks. ja neljandaks, me peame mõtlema ka sellele, et kuidas tegelikult on ähm, kodanikuõiguste ja kodakondluse eelarvet kasutatud äh, ja seda peab võrdlema sellega, äh, mida eraldati perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist kuivõrd uusi konkreetseid eesmärke pole seatud, keegi peab vaatama ikkagi seda, et kas tulemuseks on olnud uuel eelarveperioodil see, et võrdluslikkusele eraldatud vahendid vähenevad. ja mõtlesime ka sellele, kuidas äh, kasinuspoliitikate valguses äh, need probleemid lahendada. Öeldi siin juba seda, et äh, majandus- ja finantsprobleemid on äh, surunud äh, soolise võrdõiguse küsimused praegu Euroopa äh, poliitika kulissidesse ja ei mõisteta seda, et tegemist ei ole nii-öelda mingisuguse kellegi ähm, meelisjutu teemaga, vaid see puudutab otseselt majanduslik, majanduse käekäiku. meie teeksime ettepaneku, et Euroopa lisandväärtust kaitsta, tuleb kindlasti vaadata, milline on kasinusprogrammide mõju olnud naiste öö, õigustele ja võimalustele oma põhiõigusi kasutada, näiteks äh, äh, lapse mm, hoolekandeteenused, äh, kui need võimalused vähenevad, siis see loomulikult ju õõnestab naiste põhiõiguseid ja me peame seda ära kasutama selleks, et tagada, et sooline võrdõiguslikkus jääks Euroopa prioriteetide esiritta. üks oht nende paindlike eelarvete puhul on see, et kui mitte kedagi ei huvita see, kuidas mõjutab praegune finantskriisi viis naisi, siis äh, ei saagi me midagi parandada, väga palju pöörati tähelepanu sellele, et kriisi alguses läbi selle, et äh, tugeva hoobi sai Äh, ehitussektor ähm, ja pangandussektor äh, olid löögi all mehed, aga ähm, ei räägita väga palju sellest, et näiteks avalikus sektoris tehakse suuri kärpe ja seal on ju väga palju naisi tööl ja naiste võrdsus jääbki äh, väikeseks prioriteediks ainult, sest kedagi ei huvitagi see, mis tegelikult toimub see tähendab seda, et me peame suurendama ka teadlikkust selles osas, kui oluline on leevendada äh, Äh, neid äh, negatiivseid mõjusid, mida, mida finantskriis on kaasa toonud ja täna esitati ka küsimusi selle kohta juba varem, me peame nimelt toetama äh, va-, neid vabakonna organisatsioone, kes soolist võrdõiguslikkust suurendavad selleks, et Äh, võimaldada naistel osaleda Euroopa kaks tuhat kakskümmend intelligentsel jätkusuutliku, jätkusuutlikkuse kaasavas kasvustrateegias, mis aga kuhugi üldse ei lähegi, kui naisi sinna ei kaasata. suur tänu, proua Riberi. ja annaksin nüüd võimaluse kolleegidele küsimusteks või märkusteks, kui keegi soovib Yes, please go ahead. Yeah, hi. Uh, my name is Anna Elomägi and I'm ma olen Ann Mäginen äh, naiste, Euroopa naistelobist. Äh, mulle meeldis see ettekanne, te tõite välja need peamised probleemid, mille meiegi oleme välja toonud äh, õiguste ja kodakondsuse programmi osas. ma lisaksin mõned märkused, te rääkisite kõigepealt nendest kärbetest, mis on ette nähtud mittediskrimineerimise võrdõiguslikkuse ja põhiõiguste jaoks ja kuulda on olnud, et äh, tegelikult need kärped võrdõiguslikkuse osas võivad olla isegi suuremad äh, kui ainult paar protsenti, räägitakse isegi kolmekümneprotsendilisest kärpest. ja muret tekitab meile ka Daphne programmi tulevik sellepärast, et asi ei ole selles, et komisjoni ettepanekust on sooline võrdluslikkus välja jäänud, vaid välja on jäänud ka näiteks naiste vastu suunatud vägivald. ma arvan, ka seda ei tohi unustada, tuleb tagada seda, see, et Daphne programmi tegevused leiaksid koha ka uues programmis. ja minu viimane märkus äh, on väga oluline, et Euroopa Parlament kasutaks taolisi debatte kevadperioodil ära selleks, et komisjoni ettepanekut parandada, tegemist on ju ainult ettepanekuga ja on võimalus ja mänguruum asju muuta. on võimalik, et võrdõiguslikkus ja naistevastane vägivald tõuseks selle programmi prioriteetide sisse ja isegi minu meelest eh, ei ole mm, need ehm, rahasummad kivisse raiutud. suur tänu, proua Zuber Um, eu achei muito interessante a, a sua comunicação. ma leidsin ka, et teie ettekanne oli äärmiselt huvitav. eriti just seetõttu, et see puudutas eh, seda küsimust, mida te tõstatasite oma ettekande lõpus. nimelt, et on vajalik eh, tegutseda sel viisil, et võrdõiguslikkuse poliitikat tuleb äh, vaadata käesoleva kriisi kontekstis. me ei saa kuidagi läheneda võrdõiguslikkusele nagu minevikus. on ju selge, et kriis on äh, ja kasinuspoliitika on meid mõjutanud. seega oleks vajalik äh, oleks vajalik leida rohkem konkreetseid rahastamisvahendeid selleks, et äh, ületada ebavõrdsuse lõhet. mõned äh, kasinuspoliitikad on äh, mõned tööga seotud õigused kaotanud ma tõstatasin ka eilsel komisjoni koosolekul sama küsimuse. ma arvan, et me peaksime jälgima, milline on see mõju, mida kasinusprogrammid nagu näiteks Portugali puhul, milline on see mõju mida kasinus äh, poliitika võib avaldada äh, lihtsustatud äh, vallandamispoliitikale. näiteks Portugalis on praegusel hetkel töötajaid palju lihtsam vallandada. ja see mõju tuleneb kindlasti nendest uutest kasinusprogrammidest ja lihtsa, lihtsustatud vallandamise korral naised ei saa pöörata piisavat tähelepanu oma tööõigustele. ma tahaksin tuua konkreetse näite Portugali kohta. kahjuks Portugalis naised peavad äh, võtma endale vastutuse pereelu äh, eest ja just nimelt ka kodutööde eest. seega leitakse alibi, et keerulises olukorras töötunde suurendatakse, seega naiste tööpäevad igapäevaselt on tunduvalt pikenenud ja loomulikult mõjutab see eraelu ja naiste pereelu ma tahan sellele tähelepanu pöörata, kuna see on väga päevakohane teema ja sellega ei arvestata piisavalt, kui võetakse vastu võrdõiguslikkuse meetmeid um.... proua Ruberi. mul ei ole väga täpset informatsiooni, mis soolise võrdõiguslikkuse meetmete osas selles eelarves ette pandud on. ma arvan, et põhiline on see, et me keskenduksime paindlikkusele vastavalt poliitilistele prioriteetidele. eriti selles taustas, kus ränne ja pagulasküsimused kerkivad poliitilisse päevakorda tihemini paljud inimesed viitavad soolisele võrdõiguslikkusele kui mineviku teemale, me oleme sellega pikalt tegelenud, tundub, et see on lahenenud, see küsimus. ja seetõttu ma tahtsingi rõhutada vajadust midagi ette võtta, tagada, et soolise võrdõiguslikkuse küsimust jälgitakse edasi ning et äh, suured muutused, äh, mis Euroopa poliitikas aset leiavad, äh, et neid jälgitakse ka soolisest perspektiivist. võrdõiguslikkus ei ole mingi asi, mis on vaikselt saavutatud ja jätkub, see võib ka kindlasti tagasilööki saada ja seetõttu meie valvsus sooküsimuste osas peab olema jätkuv me peame kindlasti aru saama, et Euroopa poliitikas on leidmas aset suured muutused ning ähm, suur optimism soo küsimuste üle ei pruugi olla õigustatud üldises finantsraamistiku dokumendis on toodud välja äh, erinevad tegevused äh, seal üle, sealhulgas taristu ja nii edasi, äh, hooldusküsimustele seal keegi ei viita. nii et see võib olla kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi vastus, meil on vaja praegu aga riigivõlakriisile ja riigivõla kriisist tulenevate äh, sotsiaalküsimuste lahenduse mm, vastumeedet ja seetõttu on vaja meil üldisemat lähenemist selleks, et äh, naiste põhiõigused oleksid ka tagatud. suur tänu, ütleb härra esimees. ja läheme edasi järgmise ettekandja juurde proua Simonazzi, kes räägib äh, välissuhetest. ja teil on ka viisteist minutit selleks, et äh, kanda ette oma analüüsi tulemused, mis puudutavad välissuhteid. ja teil on sõna Thank you, Mr. Chairman well, uh.... suur tänu. vastupidiselt teistele ettekannetele tundub, et välissuhted on see koht, kus me kindlasti soomõõtme leiame ei ole ilmselt vaja rõhutada seda, kui olulised välissuhted on nii majandusintegratsiooni vaatenurgast kui koostöö ja abi valdkondadest. nii et äh, tegemist on väga tähtsa teemaga. just Euroopa Liidu arengukoostöö perspektiivist. strateegilised äh, dokumendid viitavad peamistele instrumentidele, mis puudutavad äh, Euroopa Liidu välistegevusi ning äh, ka soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete tunnustamist. aga nii nagu eelkõnelejad on öelnud, mm, ei ole ka nendes dokumentides väga selgelt ja siduvalt äh, räägitud äh, soo eesmärkidest. näiteks äh, on olemas äh, meeste ja naiste võrdsuse äh, strateegia kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist ning äh, naiste arengutegevuskava kaks tuhat kümme, aga meil ei ole tegelikult äh, praegu teada, äh, kuidas äh, see, need plaanid konkreetselt eesmärkidega suhtestuvad. õigusloomeline pakett Üleilmne Euroopa, nii nagu neid välissuhete tegevusi nimetatakse, detsembris kaks tuhat üksteist Äh, esitas komisjon õigusliku paketti, äh, tehes ettepanekud järgmiseks äh, mitmeaastaseks finantsraamistikus ning selles paketis oli ühtne teatis üleilmne Euroopa, samuti ühtne määrus välisinstrumentide jaoks ning õiguslikud ettepanekud üheksaks geograafiliseks ja erineva teemavaldkonna instrumendiks Äh, ka teisi instrumente on siin välja toodud, äh, näiteks humanitaarabi ja kodanike kaitse ning seda kõike rahastatakse äh, üleilmse Euroopa mm, pealkirja all järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja lühiduse huvides tahaksin väga lühidalt rääkida peamistest finantsinstrumentidest, mis üleilmse Euroopa mm, programmis on. Ähm, me räägime siin eraldistest miljonitest eurost, eurodest, äh, pealgi äh, allosa nelja all on see, on need toodud äh, õigusloomelises paketis ja ma olen siin väiksemad instrumendid küll välja jätnud, aga kõige tähtsamad on ära toodud. kõigepealt siis kogu see pakett on väärt seitsekümmend miljonit eurot, mis on kuus koma kaheksa protsenti kogu eelarvest nii et võib öelda, et tegemist on üsna väikese osaga, aga Euroopa välissuhete tarbeks on see siiski väga oluline. siin on siis põhimõttelised äh, instrumendid toodud, arengukoostöö instrument, see on kõige olulisem ja sellele on ka kõige rohkem eraldisi jagunud äh, siis on ühinemiseelse abi rahastamisvahend äh, Euroopa naabruspoliitika instrument räägin nendest detailsemalt hiljem. aga üks asi, millele ma tahaksin viidata, on see, et siin on üks, veel üks väga oluline finantsinstrument, see on Euroopa Arengufond, mida ei ole sellesse eelarvesse veel mm, lisatud, see on väga oluline, sellepärast et me räägime siin kolmekümne neljast miljonist eurost. mida me oleme siis teinud? kõigepealt püüame me kontekstuaalsest analüüsist äh, tuvastada peamised äh, sootundlikud eesmärgid, äh, mis on Euroopa Liidu ja rahvusvahelise mm, koostöö mm, päevakorras ning me oleme analüüsinud, millised nendest eesmärkidest on tõlgitud ka peamistesse rahastusvahenditesse ja soo eesmärgid, mis on siin nüüd välja toodud, selleks, et parandada naiste ligipääsu haridusele, mis on üks äh, ka aastatuhande arengu eesmärkidest. Äh, naiste majanduslikku jõustamist äh, suurendada, naiste tervishoidu parandada, kodaniku ja poliitiliste õiguste suurendamist, Äh, samuti soopõhist vägivalda ning toetada ka äh, Euroopa Liidu aki rakendamist äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimustele. Te näete siin plussidega märgitult, et peamiselt on kaks instrumenti, arengukoostöö instrument ning Euroopa naabruspoliitika instrument, mis peamiselt tegelevad esimese nelja küsimusega. nii et äh, tulen selle tabeli juurde hetke pärast tagasi, aga viis programmi vähemalt tuvastavad eh, sugu kui ühte valdkondadest, mille alaseid tegevusi tuleks eh, rahastada, eh, enamasti täidab see seda eesmärki, et toetatakse inimõiguste ja põhivabaduste mm, tugevdamist sooline võrdõiguslikkus on nende tegevuste põhiline tingimus selleks, et rahastust saada. ja see tähendab seda, et sooline võrdõiguslikkuse toetamine, seda nähakse horisontaalselt arengukoostöö instrument, nagu ma ütlesin, millel on kõige rohkem ressursse, see tegeleb kahe põhilise Äh, valdkonnaga, üks on geograafiline programm, mis toetab regionaalset ja kahepoolset äh, koostööd arengumaadega ning siis on kaks äh, vastava teemavaldkonna programmi, mis on samuti suunatud arenguprogrammidele ja nendes tehe-, tegeletakse üleilmsete avalike hüvede ja väljakutsetega ühest küljest ja kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike võimudega teisest, äh, teise programmi puhul. kui me vaatame üleilmsed äh, avalikud hüved ja väljakutsed, mis on peamine teema programm, siis on siin viis äh, makrovaldkonda mida selles suures programmis käsitletakse keskkond, kliimamuutused, energia, Äh, inimareng, äh, toiduainete tarnekindlus ja rändeküsimused soo küsimusi on võimalik näha ainult inimarengu äh, pealkirja all. ja nii, nagu proua Ruber juba mainis, siis väga kummaline on see, et sellised probleemid nagu äh, ränne näiteks, selles üldse ei kajastata soodimensiooni et tuua veel üks näide, siis naabruspoliitika instrumendi all peaksime me toetama demokraatia ja inimõiguste arengut, sealhulgas äh, õigusriigi põhimõtteid, head valitsemistavasid ning jätkusuutlikku arengut ja soolist võrdõiguslikkust ka. ning äh, siin peaks olema suurem soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise lähenemine ning diskrimineerimisvastasus peaks olema kõikide tegevuste mm, läbivaks niidiks aga Äh, lisaks äh, sellele, et toetatakse põhimõtteliselt äh, võrdõiguslikkust, siis siin ei ole konkreetseid eesmärke või valdkondi, mis võrdõiguslikkuse küsimustega peaksid tegelema. siin on ka teisi instrumente, mm, millest ma ei saa detailsemalt rääkida, sest aeg on napp, selle te leiate küll minu materjalidest. Mm, aga ma tahaksin öelda, et sooküsimused on küll mainitud, aga ühtegi konkreetset tegevust äh, selles suunas ei ole. Oh yeah, what, what? ahah, okei okay., so eh.... niisiis Mm, kui me vaatame kõiki neid ähm, teemasid, siis nad on olemas. kui me vaatame konkreetseid tegevusi, siis isegi geograafilise äh, instrumendi all me näeme, et märgitakse, et äh, piisav sotsiaalne kaasatus ja töötingimused Ladina-Ameerika, Lähis-Ida riikides, äh, sooline võrdõiguslikkus ja naiste õiguste suurendamine peaks olema eesmärk, mida saavutada, aga samas konkreetset äh, eraldisi selle jaoks ei ole. ja sama kehtib ka näiteks Lõuna-Aafrika puhul, kui me räägime seksuaalsest ja soopõhisest vägivallast, terviseküsimustest, HIV-viirusest, äh, äh, seda rahastatakse arengukoostöö instrumendist, aga samas ei ole jälle ka selle puhul konkreetsemat viidet eraldistele. üks instrument, mis üldse söö, soo küsimusi ei, ei kajasta, see on partnerlusinstrument see on tähtis äh, näide siin, kuidas äh, sooküsimuste suhtes silma äh, kinni pigistada. uus partnerlusinstrument peab tagama rahalise toe koostööks nende kolmandate riikidega, mis enam arengukoostöö instrumendi alt rahastamist ei saa. näiteks Argentiina nii et need, kes on vähem arenenud riigid, ent eh, enam ei kvalifitseeru arengukoostöö instrumendi alla. mida siis partnerlusinstrument eh, täpselt sisaldab? kaubandussuhted, majandussuhted nii et äh, soolist süvalaiendamist nende rahastamisvahendite puhul ei mainita, kui me räägime siin kaubandus- ja majandussuhetest. nii et äh, mõningate äh, instrumentide puhul ei ole vaja soolist süvalaiendamist sellelt slaidilt ma juba olen kõik öelnud, lähen edasi. Äh, tuleb olla üks hoiatus kindlasti siinpoolt on see, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku osas ei saa praegu öelda, äh, milliseid eelarvelisi vahendeid antakse soolise võrdõiguslikkuse instrumentide jaoks või ka konkreetsete soo eesmärkidele mm, suunatud tegevuste raames. mitte ainult sellepärast, et eraldisi äh, veel ei ole, aga puudub ka jätkusuutlik püsiv äh, jälgimine ja hindamine äh, sooküsimuste osas tänaste välisinstrumentide suhtes. ja me ei tea ka nende tõhususest midagi. ja seetõttu ei saa me hinnata ka sooküsimuste mõju ja dimensiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas. minevikuprogrammid ja tänaste programmide keskhindamine äh, Äh, ei võimalda meil ka välisinstrumentide äh, soodimensiooni hindamist. Mhm. Äh, nii et kindlasti on meie andmed väga puudulikud. praeguse, praeguses seisus ja tuleviku hindamist ei saa me ka seetõttu teha. nii nagu eelkõnelejad on öelnud, on juba püütud hinnata sooküsimuste olulisust äh, olemasolevates programmides ja OECD on juba omapoolse indikaatori äh, selleks hindamiseks välja pakkunud ja äh, nende kogutud andmed ütlevad, et doonorriigid peavad uurima Äh, koostööfondide tõhusust. ja mis selgub? Äh, kõigepealt loomulikult nende andmete tõlgendamisel tuleb olla väga ettevaatlik, sellepärast et äh, äh, mitte kõiki äh, rahastamisvahendeid ei ole siia kaasatud, neid ei uurita. Euroopa Liit teeb koostööprogrammide uurimisel väga head tööd, sellepärast et kaheksakümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidu äh, fondidest äh, seal äh, mõõdetakse ka soolise küsi-, soo mõju ja OECD riikides kokku on see kuuskümmend kolm koma kaheksa protsenti. nii et Euroopa Liit pingutab kindlasti rohkem selleks, et jälgida koostööfondide mõju, mis keskenduvad äh, sooküsimustele. aga kui me vaatame konkreetselt äh, neid protsente, äh, mis keskenduvad sooküsimustele, siis Euroopa Liidu puhul on keskmine kolmteist protsenti mis puudutab äh, kõiki neid äh, fonde, mis on jälgimisel. Äh, vabandust, ütleb kõneleja, üheksateist koma kaheksa protsenti on tegelikult see arv versus kolmkümmend kolm protsenti OECD riikides ja kui me vaatame erinevate sektorite lõikes neid küsimusi, siis äh, tervishoid ja haridus on kõige tähtsamad äh, äh, sektorid siin ja jällegi põllumajandus ja maaelu areng on need valdkonnad, mille olulisus on väga väike mm, soolist perspektiivi silmas pidades. mis tähendab, et me peame rohkem tähelepanu pöörama ka hindamise ja jälgimiskriteeriumitele Äh, lähen kiiresti oma kokkuvõtte juurde. välistegevuste instrumendid, mida Euroopa Liidust, äh, liidu eelarvest äh, finantseeritakse, mõjutavad peamiselt soolise võrdõiguslikkuse eesmärke kaudselt ja kuna need eesmärgid on väga lähedalt seotud aastatuhande arengueesmärkidega ja neil peab olema mõju, neil on ka mõju, aga see on peamiselt kaudne. eraldiste mõju soodimensioonis ei ole näha mitmeaastasest äh, finantsraamistikust ja seetõttu me ei saa hinnata praegu äh, neid eraldisi, mis tehakse sooküsimuste üldeesmärkide täitmiseks. sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu väärtus, mida on vaja süvalaiendada ka erinevates välistegevuste programmides ja see on oluline ka vaesusega võitlemise osas, mis on Euroopa Liidu arengukoostöö üks põhilisi eesmärke. nii et et eh, soolise võrdõiguslikkuse eh, tegevused ja eraldised sõltuvad sellest, eh, kuidas soolist perspektiivi rakendatakse nii riiklikesse kui ka kohaliku tasandi tegevustesse ja mitmeaastastesse plaanidesse selles osas. ja seetõttu on tähtis, nagu ennegi öeldud, eksante hinnang ja analüüs äh, igas poliitikaprotsessi etapis. ja kuna aeg on otsas, siis ütlen veel üht. nimelt on juba öeldud, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine võib muutuda nähtamatuks Euroopa Liidu strateegiates. Äh, välissuhete osas äh, võib meil olla hoopis vastupidine risk, nimelt äh, süvalaiendamine või sooküsimused on igal pool nähtaval, ent konkreetsetes tegevustes ja konkreetsetes rahaeraldistes. ja see ilmselt on kõige suurem oht välissuhetes, aitäh suur tänu selle ettekande eest ja nüüd on võimalus äh, kolleegidel äh, märkusi või kommentaare teha. sõna on teil. Äh, saadikud ei ole palunud sõna, seega siis saab sõna publiku esindaja, suur tänu Michel Grubek, olen äh, Roheliste fraktsiooni nõunik äh, finantsraamistiku osas. ma tahaksin äh, kõigepealt tänada teid selle ettekande eest, mul on üks küsimus. Te algusest peale erastasite välispoliitika vahendid mitmeaastase finantsraamistiku raames ja siis Euroopa Arengufondi teisalt. ja minu küsimus selle kohta, kas on uuringuid või arve, mis näitaksid seda, et kas äh, arengufond mõjutab kas siis positiivselt või negatiivselt äh, meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust? sellepärast et äh, välispoliitika vahendid, äh, mis on äh, mitmeaastase finantsraamistiku all, on tegelikult Euroopa kontrolli all, Euroopa Arengufond on aga sellest välja jäänud, meie kontrolli alt ka, seega, et kas on teil mingisuguseid andmeid selle kohta, kas Arengufond saavutab paremaid tulemusi või ei? ja et kas see oleks jällegi äh, pluss äh, argument selleks, et võetaks arengufond lõpuks ometi finantsraamistikku sisse, sest et see suurendaks poliitilist kontrolli ja kas see ei aitaks äh, naiste võimalusi laiendada? proua Simonatsi. me tegime jah, ühe uuringu Euroopa Arengufondi kohta ja tundub, et see analüüs ei olnud küll väga sügavuti minev, aga sellegipoolest tundub, et võib vast öelda, et ähm, arengufondi puhul on samasugused probleemid nagu projektide õigesti sihtimine ja pärast siis analüüs nii et üldine märkus oleks, et äh, vajadus seire järgimise ja hinnangu järele igas faasis, sealhulgas ka viis, viimases faasis, ähm, kehtib äh, nii finantsraamistiku kui ka arengufondi jaoks. suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole, tundub sellisel juhul äh, minult poolt üks lühike ähm, kokkuvõte ja lähen üle rootsi keelele, ütleb kõneleja. Jag vill äh, tacka alla experter för att äh, suur tänu! lubage tänada kõiki tänaseid eksperte, et osalesite meie kohtumisel. see, mis te meile ähm, teada andsite, on meile väga äh, Äh, oluline, äh, teemad on tähtsad, äh, neid ei tohi sugugi mitte unustada, ei tohi unustada seda, et sooli, sooküsimused peavad jõudma kõigile, kõigini ja igale poole. meie jaoks on tulevases töös mõned küsimused olulisemad kui teised muidugi. proua Betio rääkis esmastest ja teisestest äh, nii-öelda äh, sissetulekutoojatest, äh, rääkisime palgavahedest ja, ja välja tuli väga selgelt see, et erinevate liikmesriikide vahel on väga suured erinevused ja et majandusliku sõltumatuse saavutamiseks on veel väga suur töö ära teha. ja ei piisa sellest, et seatakse endale lihtsalt seitsmekümne viie protsendiline tööhõive äh, eesmärk peavad olema ka meetmed, eesmärgid võivad olla õilsad, aga kui vahendeid ei ole, siis äh, mis sellest saab? proua Mölders? Teie rääkisite sellest, et äh, meil tõesti ei ole tasakaalu saavutatud äh, Äh, praegu äh, meeste, naiste, poisslaste ja tütarlaste vaheliste oskuste ja võimaluste vahel ka hariduse kontekstis. Äh, ja ei ole meil kindlasti meeste võrd-, meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust saavutatud. proua Liberaki aga rääkis samuti sellest teemast äh, tervishoiu aspektist äh, üks tabel oli minu meelest väga huvitav, mis äh, näitas seda, et just nimelt naised on need, kes kõige rohkem kannatavad krooniliste haiguste või depressiooni all. ja naiste eluiga on küll pikem, ähm, aga sellegipoolest ei tähenda see seda, et nad oleksid tervemad kui mehed või õnnelikumad kui mehed Äh, proua Robbery, äh, teie rääkisite äh, üldistest eesmärkidest põhiõiguste hartas see, et võrdõiguslikkuse küsimused oleksid juurdunud igale poole, on suur äh, tööesi meie jaoks selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi endale seatud eesmärkides, see kõik on väga oluline selleks, et äh, tulevikupoliitikaid kujundada. vaja on statistikat, äh, mis oleks kogutud soopõhiselt, sest et muidu ei ole ju võimalik tulevikupoliitikat üldse kujundada. proua Simonatsi, teie rääkisite väga palju huvitavat aga mina keskendusin võib-olla kõige rohkem äh, tõsiasjale, et põllumajanduspoliitikas näiteks ei ole üldse soopõhist äh, lähenemist, kuigi samas enamus äh, maailma riikides on naised põllumajandussektoris arvukamalt esindatud kui mehed. transport transport on äh, väga oluline äh, igaühe vabaduse tagamiseks, inimesel peab olema võimalus liikuda ja kui me transpordisektorile tähelepanu ei pööra soopõhiselt, äh, siis me heidame kõrvale ühe väga olulise valdkonna. Te toitsite kindlasti meie ähm, mõtteid täna, tõite välja oma uuringutest väga huvitavaid järeldusi Ehm, ja kindlasti eh, sellest ei eh, lõika kasu mitte ainult Naisõiguste Komisjon oma töös, vaid eh, levib ka teistele komisjonidele. nii et suur tänu kõigile osalemast ja suur tänu ka publikule ja sellega istung lõpeb.